Colleagues, good afternoon. kolleegid, tere pärastlõunat ja tere tulemast. IMCO komisjoni esinaisena tervitaksin siin volinikukandidaat härra Thierry Bretoni. lisaks tervitan härra Krasnodevskit, kes on tööstuse, teadustöö ja energiakomisjoni aseesimees ning kes juhatab seda ühiskuulamist ITRE komisjoni nimel ning loomulikult IMCO ja ITRE komisjoni liikmed, komisjonid, äh, ka teid tervitan. ja palun teil kõigil oma kohtadele asuda. et saaksime alustada seda kohtumist, aitäh teile selle eest. ma tervitan siin ka juuri ja kultuuriasjade komisjoni liikmeid mulle tundub, et ma nägin mõlema komisjoni juhatajaid, aitäh, et olete meiega siin. Need komisjonid on kaasatud komisjonid ning kutsutud on ka TRAN ja SEDE alakomisjonid. alustuseks tahaksin teile meelde tuletada, et selle parlamendi, selle kuulamise eesmärk on võimaldada mõlema komisjoni liikmetel saada vastus kahele küsimusele. esiteks, kas volinikukandidaat sobib volinike kolleegiumi liikmeks ning teiseks, kas ta on pädev tegelema nende konkreetsete ülesannetega, mis talle on määratud. nagu te teate, siis IMCO komisjon vastutab ühisturu funktsioneerimise eest, sealhulgas meetmed, mille eesmärk on võimalike tõkete tuvastamine ja eemaldamine, sealhulgas digitaalse ühtse turu puhul ning lisaks kaitstakse ka äh, kodanike majanduslikke huvi ning me tegeleme ka äh, ühtse turu õigusaktide ja tarbijakaitseõigusaktide jõustamisega. Te teate, et meie komisjon ootab huviga seda kuulamist. eelkõige selleks, et mõista härra Bretoni lähenemist nendes valdkondades lisaks soovime teada saata, kuidas volinikukandidaat kavatseb toime tulla väljakutsetega nendes valdkondades ja milliseid tegevusi ta kavatseb välja pakkuda oma ametiaja jooksul. ühtne turg on majanduskasvu oluline tegur Euroopa Liidus ning see on ülioluline tarbijate ja ettevõtete elujõulisuse jaoks ning see on ülioluline ka Euroopa Liidu projekti nimel me peaksime endale meelde tuletama üldse turu edu ning asjaolu, et see sõltub loomulikult sellest, et eeskirju rakendatakse Euroopa Liidus võrdselt. ning seetõttu õigeaegne ja nõuetekohane reeglite rakendamine on hädavajalik selleks, et kasutada ära kogu ühtse turu potentsiaal. loomulikult on oluline jätkata, süvendada ühtset turgu tuvastades ning eemaldades võimalikult barjäärid, mis on seotud kaupade ja teenustega ning mis toimivad ning oluline on võidelda turu killustatuse vastu. lisaks tuleb kõrvaldada kunstlik äh, erinevus uue digituru ja traditsiooniliste turgude vahel. digitaalse ühtse turu arengud on olulised tegurid majandusarengus ning need tõhustavad kaupade ja teenuste väärtust selles kontekstis on teenussektor kõikides oma aspektides ülioluline Euroopa Liidu heaolu, konkurentsivõime ja kasvu jaoks ning ka tarbijate heaolu jaoks meie ülemaailmastuvas maailmas. ning see on väga ambitsioonikas lähenemine. me peame rakendama äh, olemasolevaid reegleid ning olema ambitsioonikaid. seega ülioluline on tagada, et meie äh, seadustikud vastavad digitaalse maailma arengule ning me kasutame ära tehnoloogilist edukäiku, tagades samal ajal, et meie tarbijate usaldusväär-, usaldus on äh, kaitstud ning ettevõtetel on võrdsed tingimused. ma loodan, et volinikukandidaat mõistab, millised on IMCO huvid äh, siseturu tuleviku osas ning et me peame keskenduma selle korralikule toimimisele ning edendamisele, et tagada äh, siseturu kohandumine uue majandusmudeliga. Nende sõnadega on mul hea meel anda sõna härra Krasnodevskile ITRE komisjonist. suur aitäh. suur aitäh, proua Dessater. tervitan kõiki liikmeid kõikidest komisjonidest, kes sellel ühtsel, ühisel kuulamisel osalevad ning eelkõige tervitan volinikukandidaat härra Terri Betoni nagu alati, kantakse meie kuulamist äh, otseülekandena parlamendi veebilehel üle. niisiis tervitan ka kõiki neid, kes meid interneti vahendusel jälgivad. tuletan meelde, et ITRE komisjon vastutab muuhulgas liidu tööstuspoliitika, uue tehnoloogia VKE-de, kosmosevaldkonna, infoühiskonna, informatsioonitehnoloogia ja kommunikatsiooniteenuste eest ning see kuulamine on ITRE jaoks väga oluline. arvestades seda, et siseturuportfell hõlmab ka digimajandust ja ühiskonda ja tööstust, sealhulgas VKE-sid ning ka kaitsetööstust ja kosmosevaldkonda. Need on kõik väga olulised liidu edasisel arendamisel. palun lubage mul nüüd selgitada, kuidas me seda pärastlõunast kuulamist läbi viime järgides komisjoni heakskiitmise reegleid, hindab parlament äh, volinikukandidaati üldise pädevuse ning sõltumatuse alusel. lisaks hindab parlament nende teadmisi kavandatud vastutusalal ja nende suhtlemisoskust. enne kuulamist on volinikukandidaat vastanud kirjalikult äh, ettevalmistavatele küsimustele kirjalikud vastused on laiali saadetud saadikutele kõikides keeltes. õigusasjade komisjon ei ole tõstatanud äh, vastuväiteid selle kuulamise korraldamisele ning arutelu toimub järgmiselt. härra Bretonil palutakse teha avakõne, mis ei ole pikem kui viisteist minutit ning äh, ajaga oleme väga ranged. lisaks on tal ka kohtumise lõpus viis minutit äh, lõppsõnaks pärast sissejuhatust on meil aega küsida kakskümmend viis küsimust ning arutelu toimub äh, viieminutiliste, äh, viieminutil-, viie minuti kaupa, üks minut äh, küsimuse jaoks ning kaks minutit vastuseks ja jätkuküsimuste puhul ei tohiks küsimus olla pikem kui üks minut ning vastuseks on aega üks minut tuletan teile meelde, et jätkuküsimuse peaks loomulikult esitama sama liige ning olema seotud esialgse küsimusega. esimesed seitse küsimust esitavad fraktsioonide esindajad, ülejäänud kaheksateist küsimust jaotatakse poliitiliste fraktsioonide vahel ning sealhulgas esitab küsimuse ka fraktsioonilise kuuluvuseta liige. tõlge on meil olemas kahekümne kolmesse keelde ning teil on võimalik kasutada oma emakeelt. aga palun pidage meeles, et, et ei kõneleks liiga kiiresti, et tõlgid saaksid oma tööd teha. nüüd annaksin sõna volinikukandidaadile avakõneks ja nagu ma ütlesin, siis see ei tohiks olla pikem kui viisteist minutit. palun, härra Breton aitäh, lugupeetud äh, esimehed, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga suur au äh, äh olla siin kuulamisel ja ma tahaksin alustada väljendades äh, sügavat austust Euroopa Parlamendi töö ees ja avaldada austust teile kõigile selle eest, mida te teete siin igapäevaselt Euroopa ja tema kodanike teenistuses. aga esmalt, kui lubate, tahaksin ennast tutvustada, kuna ma tean, et Äh, teie kaudu loodan ma saada äh, volitused äh, teha tööd volinikuna. ja ma alustaksin asjast, mille üle ma olen kõige uhkem. see on see fakt, et ma olen kahe lapselapse õnnelik vanaisa, Louis Aava vanaisa. Louis Aava on sakslased ja elavad Berliinis vahel öeldakse, et mul on olnud mitu elu. loomulikult äh, on mul, nagu meil kõigil, ainult üks elu. ja ma tahaks teile täna öelda, et ähm, mis on olnud minu elu põhimõte. noh, selleks on olnud kirg kirgteaduse ja tehnoloogia vastu, mis on alati toitnud minu äh, mõtteid en-, ennetada ja püü-, üritada mõista, kuidas nad muudavad meie keskkonda, meie sotsiaalsfääri, meie maailma. Äh, no, kirg äh, nooruse vastu äh, edastada, suhelda, õpetada, kirg majanduse vastu või ettevõtluse vastu, ma ütleksin isegi ettevõtluse vaimu vastu ja kirg teenida avalikkust, võttes kaasa seda, mis on kogutud selleks, et teha tööd kõige avalikkuse huvides ja kirg Euroopa vastu, Euroopa ajaloo väärtuste mitmekesisuse vastu ma koosnen neist kirgedest ja kui äh, teie sellega nõus olete, siis on mul pakutud äh, võimalust kogu oma energia koos teiega panna äh, meie mandri nägemuse ja ambitsioonide teenistusse selleks, et teha, muuta seda maailmas, mis on, kus on väga palju muutusi. Neid muudatusi on väga hästi kirjeldanud president von der Leyen, kliimaväljakutsed, digitaalne üleminek, aga äh, uued ja pretsedenditud äh, geopoliitilised pinged sellel sajandil ja äh, see, mis muudab praeguse olukorra enneolematuks meie Euroopa kodanike jaoks, see on see, et kõik need väljakutsed kuhjuvad ja ühel hetkel meie mandril lugupeetud daamid ja härrad saadikud, ma olen äh, rääkinud äh, oma tegevusest Euroopa heaks, äh, nagu kõik teiegi, olen ma alati olnud veendunud eurooplane igal eluetapil, näiteks noore ettevõtte loojana, valitud rahvasaadikuna, suurettevõtte juhina, ministrina või siis juhtimisprofessorina, tehnoloogia informaatika eksperdina ja see mandaat, mida te või mulle annate, jätkab äh, täi-, täielikult seda tegevust. Äh, ma äh, olen otsekohene, on väga vaja kohe investeerida tulevastesse kriitilistesse tehnoloogiatesse, viie, viie, 5G-sse, aga tuleb mõelda ka kuud, kuuele keele, tehisintellektile, pilvandmetöötlusele, isegi juba sellele kau-, sellest kaugemale, edge andmetöötlusele, värkvõrgule, küberturi-, turvalisusele, plokiahelale ja kvanttehnoloogiatele. tehnoloogia tutsed tehnoloogia. Need tehnoloogiad, kõik need tehnoloogiad, mida me peame suutma ja tundma põhjalikult, kes võimaldavad meil suure tööstusjõuna maailma tasemel oma eesmärke saavutada. kõik need eesmärgid, mis on minu portfellis, selle olemus, selle ühisnimetaja, on see, et me peame arvesse võtma, mis on tähtis tuleviku kasvus ja peamiselt, mis kujutab endast seda äh, Äh, inforuumi, digitaalsete andmete ruumi, mis äh, hõlmab kogu meie ühisturge see on äh, näiteks andmete vaba liikumine neli null tööstus, kogu teenuste terviklikkus, kogu kultuuri ja sisu töö, tööstus, meie elektroonilise sõja ohud ja risk ja kosmosetehnoloogia. meie ülesandeks on seda reguleerida, korraldada, korraldada, struktureerida sotsiaalselt, tehnoloogiliselt, tööstuslikult, kultuuriliselt selles ruumis, selles ruumis, mis täna on meie uus inforuum, kus on vaba juurdepääs ja kus peaks olema võrdne osalus. varem oleme reguleerinud kolme e-, teist ruumi ja inimtegevust nendes ruumides, kosmost, meresid, õhuruumi. ja nüüd keskendugem sellele neljandale ruumile, ruumile, mis hõlmab kõiki kolme ülejäänud ruumi. me peame tegema seda kaasavalt ja see ruum on inforuum. inforuum, milles on vaja meil võrdseid mängutingimusi, täpselt nagu kolmes e-, eelnevas ruumiski. ja minu ambitsioonidega seoses siseturu, siseturu küsimuses oma portfelli raames oleksin ma nii-öelda kolmekäiguline mootor. ma kaitsen, ma muudan ja ma suunan väljapoole. kaitsen selles mõttes, et äh, ühisturul on oma reeglid, mis võimaldavad äh, miljoneid tooteid müüa ja osta täies turvalus, täielikes turvatingimustes äh, Euroopa tarbijate jaoks. see tähendab ka seda, et me, et eurooplased saavad vabalt pakkuda oma teenuseid kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides lähtudes oma professionaalsetest kvalifikatsioonidest. loomulikult me peame kandma hoolt selle eest, et ühisturu aluspõhimõtteid ja reegleid austatakse, sellepärast et see on meie konvergentsi ja majanduskasvu mootoriks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja seetõttu me peame kaitsma äh, ka meie töötajaid ja nende töötingimusi. ma kannan hoolt ka selle eest, et ühisturg kaitseb meid äh, väliskonkurentsi eest, kui see ei ole võrdne konkurents, me ei tohi olla naiivsed. me peame kasutama oma ühtset turgu selleks, et võidelda võrdsema kaubanduse eest kogu maailmas, teeme seda loomulikult koostöös Phil Hoganiga. minu ülesandeks on samuti kaitsta väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kaitsta iduettevõtteid, pakkuda neile võimalusi võrdseks konkurentsiks teiste mandrite hiidude vastu. ja loomulikult me peame austama seda tehes sotsiaalsete õiguste sammast. ja siis ma rääkisin äh, muutmisest, me peame muutuma, äh, sellepärast et meil on vaja ambitsioonikat tööstuspoliitikat, peame arvesse võtma meie tööstuse ja majanduse vajaduse ning muutma seda konkurentsivõimelisemaks kogu väärtusahela ulatuses. väärtusahel peab olema natukene äh, ärksam ja meie vastutus on kanda hoolt ka sotsiaalse vastutuse eest selles arengus. me kavatseme seda teha kohe ja üheskoos, nii et kõik muutused tooksid kasu kõigile Euroopas ja igal pool. minu ülesandeks on äh, mitte kedagi maha jätta nende muutuste käigus selleks tuleb investeerida massiliselt inimkapitali, haridusse loomulikult äh, koostöös Valdis Dombrovskise ja sõb-, minu sõbra Nicolas Schmidtiga ja ma tunnen selle pärast muret juba praegu. Äh, digitaalmajandus, ökoloogiline üleminek äh, tähendab väga suuri muutusi meie kodanike jaoks, paljude meie kodanike jaoks. ma tean, et tehnoloogial on oma sotsiaalne mõju, me peame seda üleminekut toetama, nii et see oleks võimaluseks, me peame võimaldama kõigil neil, kes peavad uusi kvalifikatsioone omandama, seda teha minu jaoks kolmas ülesanne, see nõndanimetatud sotsiaalne ülesanne või väljakutse, on sama oluline kui kaks esimest väljakutset, keskkonnaalane ja digitaalne väljakutse. ja selles kontekstis tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et ma toetan äh, uut Euroopa kasvustrateegiat. siseturg peab looma soodsad tingimused kõikide ettevõtete jaoks, kõikide, väikeste, keskmise suurusega, suurte ettevõtete jaoks. ja me peame kandma hoolt selle eest, et uued konkurentsieeskirjad on kaasaegse majanduse kõrgusel ja aitavad tekkida uuel Euroopa tugeval tööstusel, Äh, ning äh, mis peab vastu Euroopas, aga ka kogu maailmas, nii nagu äh, ametisse asuv komisjoni president seda on öelnud. ma kavatsen teha koostööd kogu kolleegiumiga ja Margrethe Vestaeriga selleks, et aidata kaasa uue tööst-, Euroopa tööstuspoliitika sünnile, mis on uute väljakutsete kõrgusel ja me e-, esitame küsimusi ilma igasuguste tabudeta äh, digitaalmaailma ja meie maailma jõuvahekordade muutuste mõjude kohta kõikide poliitikavaldkondade suhtes, kõikide. ja me peame looma oma strateegiat kõikide filiaalide, kõikide väärtusahelite kohta, olgu tegemist kes kas tööstuse või teenustega. teenuste osas hõlmab see loomulikult ka kultuuri, turismi, loomulikult tuleb üleminekut ka kogu ökosüsteemi valdkonnas toetada, et toetada massiturismi ja uus, uute platvorm, olla valmis uute platvormide tekkimiseks turismimaailmas ja ma mõtlen ka loomulikult väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, kes on meie majanduse kopsudeks ja iduettevõtetele ka. me peame loomulikult aitama neil olukorraga kohaneda, andes neile kõik võimaluseks selleks, et näiteks Ähm, võimaldades neile rahastamise juurdepärak-, äh, juurdepääsu, äh, kaitsta nende teadmisi. me peame kaitsma, muutuma ja siis väljapoole suundama oma tegevust. see on minu tegevuse kolmas telg, me tahame ühtekuuluvat ilma barjäärid, barjäärideta sisse turgu, millel on äh, tehnoloogiline, tööstuslik ja kultuuriline suveräänsus. meie, kui me suudame võtta arvesse meie kontinendi kogu kultuurilist võimu ja mõju sotsiaalselt, siis me peame äh, seda suunama väljaspoole. samuti Euroopa ei saa äh, me, ma pean tegema, tegema koostööd kultuurivoliniku proua Verhoieniga. me ei saa erinevaid valdkondi hoida enam lahus, meil on vaja selget tegevuskava selles küsimuses ka koos Maria Gabrielliga. minu jaoks kultuurimõõde meie mandril on sama oluline kui majanduslik külg. me peame mõtlema oma tehnoloogilisele suveräänsusele, aga meie ühisturg on barjäärideta, me peame mõtlema Euroopa Äh, tehnoloogiale ja strateegiale, me peame äh, suunama oma tegevuse väljapoole, see tähendab saama loomulikult äh, investeeringuid digitaalvaldkonda, autonoomsetesse sõidukitesse, elektripatareidesse ja nii edasi ja nii edasi. me peame mõtlema oma ettevõtete vajadustele ja seda kavatseme teha ka digiteenuste akti kaudu. me peame suunama oma, oma tegevust väljapoole, mõeldes sellele, et et meie äh, isikuandmete kaitse määruse edu oleks suunatud väljapoole. me teeme Margrethe Vesteriga äh, tehisintellekti alase ettepaneku äh, ja strateegia digiandmete kohta samuti mõtleme kosmosele, kosmosevaldkonnale, kaitsevaldkondale, Euroopa peab autonoomselt tegutsema ka kosmoses, mõtlege, mõelgem siin Kopernikusele, Galileole, kavatseme teha tööd äh, selle kallal koos Maria Gabriel, Gabrieliga kavatseme äh, arendada välja Euroopa uuendusnõukogu, mida Euroopal on vaja. kavatseme kõikides nendes valdkondades äh, anda endast parima ja ja loomulikult kaitse on väga olulise tähtsusega küsimus ja Euroopa Kaitsefond samuti äh, äh, kus tuleb mõelda ka väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. küberjulgeolek on äärmiselt oluline selleks, et meie äh, inforuum ei, ei killustuks, ei laguneks, olen selle peale mõelnud juba kaua, kavatsen seda võtta endale südaküsimuseks, südameküsimuseks kõikides oma portfelli osades ja mis puudutab ühtset turgu, siis tegutsen sellega põhjalikult ja struktureeritult samuti äh, äh, valik-, komisjoni presidendi üles, on andnud mulle ülesandeks äh, tegeleda kliimaküsimustega, kavatsen seda teha koos kõikide volinikega ambitsioonika rohelise kokkuleppe valdkonnas, et me oleksime kliimaneutraalne piirkond kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. nüüd on meil uus strateegia, ringmajanduse strateegia tulemas ja meil on jällegi üks üleminek ka nullheitmega võidukite suunas, sõidukite suunas lugupeetud daamid ja härrad, need on väga olulised prioriteedid, teen tihedat koostööd teiega ja ma olen alati olemas, olen alati teid kuulamas, alati valmis näitama üles head tahet äh, ja kõikides äh, kollektiivsete vastuste leidmise protsessides äh, meie elus, meie ja, ja Euroopa hüvanguks. kõikide osalistega koos, kes tunnevad huvi, vabaühendused, ametiühingud, tööstuse esindajad, kõigil on oma sõna sekka öelda ja mina olen valmis kuulama lugupeetud daamid ja härrad saadikud, kui äh, ühe elu jooksul on olnud mitu elu ja on võimalik tulla teie ette täna siin, siis äh, see huvide konflikti ja eetikakonflikti mõiste on asi, mida kantakse endas paratamatult. ja selles küsimuses äh, ma ei vali eriteid, ma, mul on üks lahendus, radikaalne lahendus, olla, esindada üksnes Euroopa ühiseid huve. ja ma ei, mul ei ole praegu enam mitte mingisugust mingisuguseid osalusi ettevõtetes, ma olen kõik äh, aktsiad turul maha müünud enne teie juurde ette astumist ja kui keegi teist arvab, et äh, ma olen äh, ettevõtetes olnud juhtival kohal, et ma võiksin võib-olla tulevikus neid ettevõtteid eelistada, neile ma ütlen väga selgelt, et see on täiesti võimatu, on olemas reeglid, mis käsitlevad neid küsimusi, need on kirjas komisjonide käitumisjuhendi artiklites kaks lõige kuus ja neli ja mina pean need neid järgime nagu ka kõik teised volinikud ja kõigis äh, rahalistes küsimustes, mis on otseselt seotud nende ettevõtetega või nende filiaalidega, taandan ma end automaatselt äh, äh, äh presidendi nõusolekul ja see äh, tähendab käitumisjuhendi selget ranget rakendamist ja kui te mind Ehm, ametisse kinnitada, siis ehm, käituma selles küsimuses äh, täpselt sama järeleandmatult, sama rangelt ja sõltumatult, äh, nagu äh, siis, kui ma olin Prantsusmaa majandusminister. Ehm, nii et mul saab olema ainult üks kompass, Euroopa üldine huvi. aitäh! Uh, suur aitäh! nüüd palun poliitiliste fraktsioonide esindajatele esitada esimese vooru küsimused, esmalt Rahvapartei esindaja Francois Javier Bellami. härra äh, volinikukandidaat ülesanne, mis teid ootab, on meie tuleviku jaoks otsustava tähtsusega, ütlesite te. aga Euroopa Liit ei ole saanud aru, kui oluline on olnud ülemaailmne, me oleme pannud paika stra-, norme, standardeid, me oleme oma e, e, tööstusi kohati killustanud, selle asemel neid tugevdada ja kohati e, ettevõtted konkureerivad teiste ettevõtetega väljaspoolt Euroopat, kes ei ole, ei täida mingisuguseid Euroopa reegleid, aga saavad väga palju toetust omaenda koduriikidelt ja see puudutab puudutab äh, tõesti väga paljusid äh, inimesi, väga paljusid äh, valdkondi ja meie kriis nõuab seda, et me ei oleks enam nii naiivsed. me peame arvesse võtma üleilmastumist, see on nii majanduslik kui ka geopoliitiline väljakutse. kuidas, mida, mida te arvate, mida me peaks tegema, millised on need prioriteedid, mis tagaks selle, et meie ettevõtted saaksid jälle hingata, millised on need normid, mis võimaldaksid meil investeerida piisavalt et äh, selleks, et meie ettevõtted äh, saaksid äh, vastu seista konkurentsisurvele, mis praegu on eriti eba, e-, eriti tasakaalustamatu. mikro, mikro. Merci, merci, monsieur le député aitäh, saadik Bellami, selle küsimuse eest. see on tõesti selle äh, poliitika kestmes, äh, mis kuulub minu portfelli ja tõepoolest ei tohi olla naiivne ja just praegu on, tehakse olulised otsused. ma olen tegelenud kolme suure prioriteediga, nimelt ühtse turu äh, äh, moderniseerimine, selles osas on tõesti väga palju vaja ära teha, vaja on kriitilist massi, vaja on äh, äh piiride kaotamist, sellega on vaja kindlasti tegeleda. ja otsustava tähtsusega selle portfelli puhul on see, et äh, hoolitsetaks selle eest, et kõik meie majanduse sektorid, teenused, äh, tööstus, ja, ja VKE-d, mis moodustavad üheksakümmend üheksa koma kaheksa protsenti meie ettevõtlusest, ähm, turismisektor, ähm, seal kõigi nende puhul mängib digitaalvaldkond väga suurt rolli ja minul on kindlasti roll selle äh, kõige, äh, selles kõiges ja loomulikult need suurettevõtted, äh, meie konkurentide suurettevõtted kellel ei ole, kellel ei kehti samasugused standardid, nagu te ütlesite ehm, meil on tõesti vaja korralikke ehm, strateegiaid, vaja on mm, palju investeerida ehm, võtmetähtsusega tehnoloogiatesse, tehisintellekt on loomulikult oluline valdkond ja kõike, mis puudutab tööstusomandit, aga ka küberturvalisus, sest selles see saab tõesti olema väga oluline valdkond, nii et kogu see portfell äh, äh, on selline, et meil on vaja anda meile võimalused, et saada hakata, hakkama nende väljakutsetega. Äh, Bellamil on sõna mm, jätkuküsimuseks aitäh selle vastuse eest, tahaksin tagasi tulla ühe asja juurde, millest te rääkisite, nende sektorite hulgas, mida te mainisite, mõned on eriti olulised meie tuleviku jaoks, mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid ka selles mõttes, et me saaksime olla poliitiliselt auto-, autonoomsed, mõtlen siin näiteks julgeoleku peale, kaitsetööstuse kohta peale, näiteks Euroopa Kaitsetööstuse Fond, e, parlament eelmisel ametiajal toetas kollektiivsete investeeringute võimalust, mida teie sellest arvate, kas te arvate, et Euroopa Liit äh, saab autonoomselt äh, suveräänne olla nendes küsimustes ja mis puudutab äh, küberturvalisust, milliseid meetmeid kavatsete võtta selleks, et mahajäämust taha teha, tagasi teha, mida oleks vaja teha selleks, et tagada meie e, kodanike ja ettevõtete andmete turvalisust, te teate, et siin ei ole mängus mitte ainult meie majanduse tulevik, vaid meie vabadus ja isegi meie demokraatia. härra Bellami, tegemist on tõesti väga suure jätkuküsimusega ja mul on üks minut sellele vastamiseks, äh, keskendun. Äh, kõigepealt äh, tahaks öelda, et me ei ole lahing, lahingut kaotanud. on väga paljusid tehnoloo-, paljud tehnoloogiad, kus me oleme praegu juhti rollis ja kõik, mis puudutab näiteks rohelisi tehnoloogiaid, seal Euroopa juba on ja saab olema tulevikus juhtiv manner. selles olen ma veendunud. aga on vaja olla tähelepanelik, ei tohi sõltuda teatavatest tehnoloogiatest ja te mainisite Euroopa Kaitsefondi ja parlamendi poolt tehtud töö. ma taha, tõesti tahaksin tänada härra Krasnodebskit seda, selle eest, mida ta on teinud raportöörina selles küsimuses, see on tõesti väga oluline, kui te annate mulle vastavad vahendid, siis äh, olen tõesti huvitatud sellest, et äh, tegeleda mm, kahetise kasutusotstarbega tehnoloogiatega. aitäh ja järgmine kõneleja Dan Nika SED fraktsiooni nimel. tere päevast, härra volinikukandidaat. Te oma kirjalikes vastustes, te olete öelnud, et äh, tahate tagada seda, et Euroopa Liit toetaks meie tööstuslikku baasi selleks, et toimuks üleminek rohelistele tehnoloogiatele ja et oleksid tagatised kodanikele ja piirkondadele, keda äh, üleminek rohelisele majandusele äh, negatiivselt mõjutab, võttes arvesse neid raskusi, mis äh, on piirkondades, mida see üleminek kõige rohkem puudutab, ma mõtlen siin näiteks eriti energiamahukatele tööstustele, millised on konkreetsed meetmed, millega te tulete välja selleks, et vähendada ohtu, et meie tööstused viiakse Euroopa Liidust välja. kuidas te kavatsete osaleda selles õiglases üleminekus, leidmaks neid mehend-, mehhanisme, mis tagavad Euroopa tööstuse konkurentsivõime ja mis samal ajal tagavad ka äh, meie elatustaseme äh, kaitse äh, Euroopa Liidus aitäh, härra Danniga selle väga olulise küsimuse eest. ma rääkisin äh, just üleminekust. Teie siin mõtlesite tööstuslikku üleminekut, et tõsi on see, et Euroopas on äh, piirkondi, mis on haavatavamad kui teised, mille puhul äh, on äh, oht, et neid äh, tabab see üleminek raskemini kui teisi ja eriti kui tegemist on näiteks rasketööstusega, on hiljutine näide Itaaliast selles küsimuses. aga see ei puuduta ainult seda, vaid tulles teie küsimuse juurde tagasi, see puudutab sektoreid ja mõningaid kohti, see, seal võib olla tegemist näiteks kaevanduspiirkondadega, kus on suuri väljakutseid äh, keskkonnakaitse vallas ja meil on olemas vastav fond, meil on olemas meetmed, mis võimaldavad meil anda spetsiifilist abi, muuhulgas äh, koos piir, riikide ja piirkondadega. Te võite olla täiesti kindel, et ma isiklikult tegelen selle küsimusega. ma ütlesin just, et äh, me ei, ei saa kedagi maha jätta ja kui just sellepärast, et meil on ähm, vägagi äh, siduvad normid ja see on iseenesest ju väga hea, et meil sellised normid Euroopas on, et kui äh, mingid tööstusharud äh, viiakse Euroopast välja, siis äh, tähendab see seda, et me oleme äh, kaotanud. aga te võite tõesti minuga arvestada, sellised rahalised meetmed on olemas, me peame seda äh, rohkem arutama, ma tõesti arvan, et tegemist on väga olulise küsimusega ja ma tõesti toetan teid selleks, et me saaksime toetada neid piirkondi, e, et nemad saaksid eelkõige kasu sellest õiglase ülemineku fondist. jätkuküsimus aitäh, härra volinikukandidaat. lisaks äh, sellele õiglusele ülemineku puhul on meie fraktsioon võidelnud äh, süsiniku kohaldamise, kohanda-, süsinikuheite kohandamise mehhanismi eest, kuna Euroopa peab konkureerima teiste piirkondadega, selliste tööstusharudega, mis äh, asuvad riikides, kus ei ole mingeid meetmeid selleks, et vähendada ähm, heitmeid, kus äh, ei ole mingisugust heitmete maksustamist, aga meie äh, tööstus on ebasoodsas olukorras äh, meie meetmete tõttu. kuidas te kavatsete võtta konkreetseid meetmeid, mis äh, tagavad selle, et süsiniku hind oleks õiglane? tegemist on väga olulise küsimusega ja ma toetan sellist kohandumist, selliseid meetmeid, nagu te õigusega ütlesite ei ole siin tegemist äh, mitte üksnes keskkonnakaitsega meie mandril ja see on äh, väga hea, parlament on väga palju tegelenud nende küsimustega, aga teil on õigus, meil on praegu ja ma sellele viitasin ka oma sissejuhatuses, meil on praegu vaja võidelda eriti äh, neil juhtudel, kui tegemist ei ole õiglase konkurentsiga ja see, millest teie rääkisite, ongi just nimelt see ebaõiglane konkurents, me kõik teame näiteid selle kohta, kui äh, meil on tegemist selle olukorraga, et Euroopa Liidus äh, rakendatakse norme, mida tehakse ka muuhulgas meie tarbijate Äh, huvides, et see maks, millele te viitasite, on asi, mida on vaja arutada, ma olen väga avatud äh, võimalusele, et me arutaksime äh, seda. Okay, thank you very much and now uh, for on behalf of uh.... suur aitäh ja nüüd Renew fraktsiooni nimel proua Šaransova. Thank you very much. suur aitäh, härra esimees. härra Breton, tere tulemast Te olete selgitanud oma tausta ning minu meelest on selge, et teil on kogemus ja teadmised, et väga hästi selle portfelliga toime tulla. küll aga ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete oma kogemust ära kasutada selleks, et lõpule viia ühtne turg. ma tahaksin kuulda kohustuse võtmist, et te võtate kohustuse sellisel viisil, mis aitab kõiki liikmesriike üks viimane puuduv tükk on teenuste vaba liikumine. Te olete oma karjääri hargmaistes ettevõtetel, ettevõtetes rajanud teenustele, sealhulgas digiteenustele. kas te võiksite parlamendile rääkida, kuidas te rakendate teenuste vaba liikumist ning kas te lubate töötada ühtse turu lõpuleviimise nimel, mis hõlmaks ka teenuste vaba liikumist, aitäh. härra Breton, palun. Merci uh,, cher Dita aitäh, kallis Tito Šarantsova. tõesti, see on väga oluline teema. oma esialgsetes vastustes juba puudutasin seda paari sõnaga, teenuste äh, turg hõlmab äh, kaheksakümmend protsenti uutest töökohtadest, suurt osa meie, äh, meie bruto kogu toodangust ja see on sama oluline kui traditsioonilised sektorid, nagu näiteks tööstus, põllumajandus ja nii edasi, teenused on kõikjal, kõikjal ja ma võin teile öelda täiesti selgelt, et, et ma tegelen uute tõketega, tegemist on delikaatse teemaga ja me oleme näinud, kuidas tek-, tekivad sellised barjäärid, mõned riigid ei taha mängida asju mängureeglite järgi, ma tean, ma tean, olen teie kõrval, et kõik peaksid reeglitest kinni. võin selgelt välja öelda, et ma ei alateenuste direktiivi, me ei tee seda aga ma tegutsen selle, tegu, tegelen selle rakendamisega, meil on olemas see direktiiv ning äh, eeskirju tuleb austada. tahaksin keskenduda ka võrdsele kohtlemisele kõikide riikide vahel. ja te mainisite digiteenuseid. digiteenused äh, hõlmavad väga paljugi, paljudki ja seda tuleb ära kasutada, me peame äh, direktiivi, teenuste direktiivi kohandama vastavalt digimajanduse vajadustele. parlament on teinud päris palju, Euroopa Komisjon samuti on palju ära teinud. tahaksin tänada asepresidenti Ansipit, kellega me oleme teinud, kellega me oleme teinud palju koostööd andmete vaba liikumise valdkonnas, ühtse turu kontekstis me peame tugevdama äh, meie seniseid pingutusi ja minema kaugemale. mis puudutab digiteenuste akti, digiteenuste akt on väga oluline, kakskümmend kaheksa liikmesriiki on alla kirjutanud, kannan hoolt selle eest, et äh, see rakendub äh, ja äh, see peab aitama meil tekitada Euroopa Liidus teenuste sujuvat vaba liikumist, nii nagu teie seda soovite ja ka mina. suur tänu, proua Šarantsova, kas soovite esitada täiendava küsimuse? suur aitäh, Te mainisite just äh, digiteenuseid, meil saab olema digiteenuse käsitlev õigusakt ning äh, ma usun, et me kõik oleme nõus, et me tahame seda vastu võtta, et äh, takist-, et lõpetada digiteenuste turu killustatus e. e-kaubanduse direktiivi vastutuse piirangu säte on olnud ülioluline digiteenuste arengul kas te saaksite kommenteerida äh, seda, et äh, igasugune digiteenuste äh, direktiivi ettepanek ei soovi nõrgestada seda e-kaubanduse direktiivi? suur tänu! ma täpsustan seda, jah, ma võtan endale selle kohustuse, me ei puuduta seda ja me ei sea seda ohtu. aga on tehtud teatavaid algatusi, teatavaid algatusi mida parlament on peatanud Eel,, eelmine ametiaeg, äh, paljud neist teist olid seal kohal. ja mina vaatan asju uue nurga alt vaatan, miks asjad jooksid tupikusse, miks äh, ja kui me saame asju edasi liigutada, siis teeme seda, ma ei võta endale praegu mingeid konkreetseid kohustusi, äh, aga ma tahan kõigepealt mõista, mis juhtus täpselt äh, ja minu vastus on selge, et ma usun sellesse, mis me oleme teinud ning jätkan tegevust. Um, ja järgmine kõneleja on proua Dussant ja Roheliste nimel, palun. Merci. suur tänu, suur tänu, tere härra Breton Teie hakkate juhtima portfelli, mis hõlmab tööstuspoliitikat, digitaalvaldkonda, kaitsevaldkonda, kosmost ning siseturgu. ja tegemist on tohutu võimuvaldkonnaga ja me tunneme muret, sellepärast et Euroopa ettevõtted, Euroopa ettevõtted, mida te olete juhtinud, tegelevad tegelikult kõikides nendes valdkondades, mida ma mainisin. ja äh, siin võib tekkida erinevad seosed nende sektorite vahel ja äh, meil on vaja siin selgust, teie tekitate rohkem äh, äh, segadust, kui olite majandusminister Prantsusmaal, siis pidite kandma hoolt selliste teemade eest, milles te ise olite aktiivne. kuidas te, te tõendate, et te kavatsete üldhuvisid kaitsta, mitte erahuvisid, me tahame Euroopat, kes võitleb kliimamuutuse vastu, see on meie üldhuvi ja äh, te räägite väga palju äh, digitaalvaldkonnast, miks te ei ole poliitilisi ettepanekuid äh, teinud selles valdkonnas, milliseid poliitilisi ettepanekuid kavatsete teha huvide konflikti osas ning kanda hoolt selle eest, et Euroopa arvestaks sellega, et planeedi ressursid on piiratud? suur tänu, aitäh, esitasite meile selle küsimuse, ma tean, et tegemist on teemaga, mis valmistab teile muret Äh, ja tegelesin sellega oma esialgsetes vastustes, äh, täiesti õigusega esitate selle küsimuse, jah. see on kõige olulisem minu tegevuses, äh, minu elus samuti. iga kord, kui ma olen ametiülesanded enda kanda võtnud, olen teinud seda sajaprotsendiliselt. ja mul ei ole mitte mingisuguseid varasemaid sidemeid nende ettevõtetega, mida varem juhtisin, mitte ühtegi sidet ei ole nende ettevõtetega ja loomulikult tuleb olla tähelepanelikud. meil on oma äh, alusdokumendid, artikkel kaks äh, punkt kuus, artikkel neli äh, on loodud just nimelt selliste inimeste jaoks nagu mina äh,, ka teie ja inimestele, kes tulevad kuskilt vabaühendustest, äh, väikestest ette, keskmise suurusega ettevõtetest, äh, advoka-, advokaadifirmadest ja nii edasi aga loomulikult valitsemissektoris töötades tuleb olla selge ja radikaalne. mina kavatsen seda, ma lähtun kõikidest põhimõtetest, mis on äh, kehtestatud. loomulikult äh, valdkonnad kattuvad äh, ettevõtete puhul ja komisjoni minu vastutusvaldkondade kohas. jah, ma, ma, see, see on normaalne ja nii, nagu seda on praegu tehtud üldiselt on loomulikult kõik hankemenetlused täiesti läbipaistvad tänapäeval. Teie koda, meie koda, võib-olla homme, on loomulikult roheline koda ja seda ma võtan arvesse. kõik kohtumised, mis ma, mida ma pean, on, on registreeritud vastavasse registrisse ja ei ole mingisugust huvide konflikti ruumi ja kui on ma lähtun meie alussätetest ja president otsustab, äh, kuidas äh, sellistes olukordades äh, to to toimida, kui on vaja. kõik on selge, täpne ja lihtne. täiendav küsimus, palun, proua Tussa. jah, ma tahaksin tänada teid selle vastuse eest. aga siiski, siiski, siiski näitasin seda pilti teile, siin on tegelikult äh, ter-, täielik kattumine teie tegevuste vahele. ja kui hakatakse võtma otsuseid, mis on äh, seotud teie varasema tegevusega, siis selgitage paremini, kuidas kavatsete seda teha ja esitasin teile küsimuse ka tööstuspoliitika äh, kohta, kuidas võidelda paremini kli-, kliimamuutuse vastu ning kaitsta meie ressurssi, kas te saaksite meile konk-, konkreetsemalt vastata sellele küsimusele, kui varem te juba tegite? ja äh, ma ei pea ju ometi sektorit vahetama ja loomulikult ministrina ma ei olnud, äh, ma ei ammutanud informatsiooni sellest sektorist, kus ma töötasin, telekommunikatsioon, digitaalvaldkond ja nii edasi ja nii edasi. Äh, kõik teavad, mida ma olen teinud, nüüd äh, kavatsen ma teha sedasama ka tulevikus ja loomulikult kõik tegevus lähtub lepingutest. Atos ja äh, ja toetused null koma null üks protsenti vahenditest, mis olid ettevõtetele ette nähtud, läksid sinna. nii et ma olen, äh, käitun loomulikult väga tähelepanelikult ja üldiselt, äh, mis puudutab rohelist poliitikat, keskkonnasõbralikkust, sellele keskendun täielikult äh, üleminekutehnoloogiale ja sellest äh, saan kindlasti veel rääkida kuulamise käigus. tegemist on selle teemavaldkonnas, kus Euroopa peab võitjana välja tulema. Is... suur aitäh ja järgmine kõneleja on proua Melin ID e fraktsiooni nimel. Oui, merci. Euh, suur tänu, lugupeetud härra volinikukandidaat, lugupeetud härra volinikukandidaat. Te teate, et teie ülesande äh, on äärmiselt problemaatilistes tingimustes. meil on ühtne turg, mis kannatab ebavõrdse konkurentsi reeglite all, mida vabakaubanduslepingud sunnivad meile peale, vabakaubanduslepingud, mille üle läbirääkimisi peetakse. riigiabid samuti toet-, mõjutavad. Euroopa on kaotanud igasuguse üldpildi, demograafilised muutused mõjutavad meid, ränne on kontrolli alt väljunud. Teie olete ühtse turu äh, volinik tulevikus, äh, siis äh, peate peate tegelema valdkonnaga, kus tuleb teha koostööd teiste volinikega samuti, samuti kaitse Euroopa ja öö, õigustekstid, mida selles valdkonnas toodetakse peaaegu iga päev. Te peate tegutsema ka sellistes valdkondades, mida veel ei ole, kaitsefond äh, ja 5G, kus on Euroopa maha jäänud äh, tehisintellekt äh, ja nii edasi ja nii edasi. Hiina, Ameerika Ühendriigid on väga palju meist ette jõudnud. Teie ülesanne on raske. kuidas kavatsete seada prioriteete, korraldada tegevust ning õigustada rahva ees seda, kuidas te olete seadnud prioriteete oma tegevusvaldkondade vahel. suur tänu, austatud <laughs> proua Euroopa Parlamendi saadik. Teie küsimus loomulikult on minu portfelli äh, seisukohast äh, ülioluline. võtkem korraks aeg maha ja vaadakem, millise sõnumi me saadame maailmale kui te kinnitate mind volinikuna ametisse, siis saadame maailmale sõnumi, et Euroopas oleme me aru saanud sellest, et me peame väljakutsete eest kinni haarama, peame häälet-, valima neile ühe, peame eraldama vahendid, minema lõpuni, mõtlema kogu meie tegevusahelale, meie tööstusahelale, meie elule koos ning kandma hoolt digitaalse ülemineku eest ning keskkonnakaitse eest. Need kaks telge ongi tehnoloogia ning tööstuse teadusliku ülemineku alustelgedeks järgmise kahekümne aasta jooksul. siin Brüsselis oleme me otsustanud, et meil on olemas vastused, et nende väljakutsetega toime tulla. see on sõnum, mille me saadame. tegemist on tõesti väga mahuka portfelliga. proua parlamendisaadik, te mainisite, et olin majandusminister, ka rahandusminister, tööstuse minister, väliskaubandusega olen tegelenud, turismiga olin seda äh, riiklikus valitsuses ähm, ja tegelesin veel palju äh, laiema valdkonnaga, kuni võib öelda. kogu organisatsiooni tuleb juhtida arvesse võttes selle kõigi osasid äh, ning ma, mul on olemas piisavalt energiat, et seda teha. kas teil on täiendav küsimus, proua Nõla? aitäh selle vastuse eest, härra, aga panin tähele, et teil on Teil on üsna kaasaegne profiil, ütlete te. Äh, no mainisite äh, Prantsusmaa ametiposte, äh, kaasaegne majandus ja nii edasi ja nii edasi, aga teie, paistab, et teie oskused on kuskile kadunud, kui te nüüd räägite Euroopa tasandil maailm on pea peale pööratud ja isegi siis, kui teil on väga huvitavad tehnoloogilised teadmised äh, ja see tuleb välja ka kõikidest teie vastustest, siis äh, siis äh, tegelikult paistab, et teie vastused on siiski juba aegunud. kas te võiksite anda vähemalt ühegi märke sellest, et et olete valmis äh, tulevikus midagi ette võtma selleks, et meie fraktsioon ei peaks teie kandidatuuri maha hääletama? Suis... Äh, aitäh selle täiendava küsimuse eest. Ähm, te võib-olla jah, pida-, peate mind tõesti häirivaks jõuks, aga mina olen äh, valitsemissektori kirglik fänn, olen alati oma ülesandeid tõsiselt võtnud äh,, lähtunud alati autonoomsusest ning äh, üldhuvist, mille eest hoolt kandmine on äh, minu ülesandeks antud. olen seda teinud alati ja kõikjal. ja olen siin selleks, et teha sedasama, suunan kogu oma energia igal ajahetkel selle eesmärgi täitmisse, mis on mulle usaldatud. olen samuti ka valitsemisvaldkonna alal õpetanud Ameerika Ühendriikides, olen seda teinud, olen seda praktikas tegelenud valitsemissektoris, minu jaoks on tähtis ka võimude lahusolek, teie ülesandeks on anda minule üles, ülesandeid, igaühel omad ülesanded ja oma vastutusvaldkond. suur tänu vastuste eest ja järgmisena Euroopa konservatiivide reformistid, Adam Pielam, palun. aitäh, esimees. üks Junckeri komisjoni läbikukkumisi oli suutmatus edasi liikuda traditsiooniliste teenuste valdkonnas. proua Goulardi kandidatuur lükati paar nädalat tagasi siin kojas, lootuses muudatusi selles valdkonnas. kui tehnoloogiline suveräänsus ja uus kosmose äh, võidurelvastumine on äh, silmapaistvad ideed, millega tegeleda, siis meie kaasaegses majanduses, traditsiooniliste teenuste valdkonnas peame edasi liikuma. me kõik teame, et on äh, lugematu hulk riike ja äh, poliitikuid, kes ütlevad, et meil on vaja rohkem äh, Euroopat, aga kui asi puudutab turu kaasajastamist, siis nad peituvad protektsionistlike meetmete taha. tuginedes teie eelmisele vastusele, siis ei piisa lihtsalt sellest, et me ennetame uusi tõkkeid me peame võitlema ka nende barjääridega, mis juba olemas on. esimese sammuna tahaksin teie lubadust, et te koostate ettepaneku kõrvaldada äh, tõkked äh, piiriüleste teenuste pakkumisel valdkondades, nagu näiteks kinnisvara, IT-teenused ning äh, äriühingud. ettevõtjad ja kodanikud ei või enam kauem oodata edasiminekuid ega kuulda rohkem vabandusi. meil on aeg käised üles käärida ning täita lubadused teenuste valdkonnas ning meil on vaja teie pühendumust ja tuge. Euh, aitäh. see on küsimus, millest me oleme juba palju rääkinud ja räägime edasi, sest et tegemist on äh, see on tõesti selle portfelli keskmes, kui te kinnitate mind sellesse ametisse. ma juba ütlesin, et kõigepealt tuleb lähtuda sellest, mis meil on. ma olen teie analüüsiga nõus. ma olen juba öelnud, et ma võitleks äh, piirkondliku protektsionismi vastu, ma näen neid tõkkeid nagu ka teiegi. ma tahan olla pragmaatiline ja seal, tegutseda seal, kus on võimalik äh, kõige kiiremini edasi jõuda. ja ma üritan äh, teiega kaasas käia, meeleldi äh, kohust-, võtan endale selle kohustuse. see on kindlasti minu jaoks väga oluline asi, äh, millega ma tegelema hakkan. ja siin on ka mm, ettevõtlusvabaduse küsimus äh, ja et mida teha protektsionismiga, pettuste küsimus tuleb äh, vaadata, mis toimub ja vaja on ka võimekust sanktsioone kehtestada, vaja on äh, võimekust seda, seda ka kasutada, vaja on reegleid äh, kohaldada. Äh, on tõesti tulnud aeg seda teha ja just oli juttu digitaalteenustest. see on üsna uus asi, üsna erakordne ja nüüd tulles tagasi teie küsimuse juurde, et kõikvõimalikud vood, mis läksid kõigepealt läänest itta, nüüd tulevad idast läände ja Poolas on näiteks suurepärased küberturbeeksperdid, ka Bulgaarias, mm, Rumeenias, Ungaris ja Tšehhis on neid väga palju, et nüüd tõesti toimub liikumine mõlemas suunas ja see on ka asi, mida ma tahaksin innustada. Ähm, merci, merci beaucoup. Follow-up questions? suur aitäh ja härra Pelang, kas teil on jätkuküsimus? jah, aitäh. arvestades isiklikku kogemust suure digiettevõtte äh, juhina, siis mis teie meelest olid kõige äh, väljakutsuvamad regulatsioonid, mis äh, hoidsid tagasi sellist suurt ettevõtet nagu Atos? kuigi me hindame komisjoni teenuste tööd, siis kas teil on oma äh, soovinimekiri sellest ajast, kui te äritegevuses tegules, tegelesite, et valdkonda paremaks muuta? Progulaat kinnitas oma äh, valmidust ähm, äh, võidelda õigusaktidega, mis toimivad vaba liikumise vastu, kas te lubate sedasama teha? Euh, kui lubate, siis vastaksin üldiselt teie küsimusele ja ütleksin teile lihtsalt, et äh, ma olen erinevates valdkondades näinud ja äh, kindlasti on võimalik sellest rääkida konkurentsipoliitika raames ja äh, ka digitaalvaldkonnas, et on võimalik luua suurettevõtteid, muuhulgas ka Euroopas, ja äh, pidades kinni äh, olemasolevatest reeglitest, meil on olemas reeglid, mis tagavad vaba konkurentsi ja need ei piira meid, aga piirab meid see, see ei käi suurettevõtete kohta, vaid pigem äh, on palju probleeme VKE-del ja VKE-d on just minu jaoks südameasjaks, nemad kannatavad, suurettevõtetel on vahendid olemas, aga VKE-del on vähe ressursse. ja seetõttu soovin ma tõesti neid aidata ja meil, mul tuleb, saab olema ka eraldi saadik, kes hakkab tegelema VKE-dega, vaatab, mis äh, neid tõkestab. vaja on tõesti nendega tegeleda selleks, et äh, vabastada turul olemasolev energia. ja järgmine kõneleja kuue fraktsiooni nimel on härra Pompard Euh, aitäh, härra esimees, härra Breton. Äh, Prantsuse saadikuna pean ütlema, et ma olen, äh, ma ei tunne ennast hästi, sellepärast et äh, tegemist on väga olulise part-, portfelliga, see aga teie ei saa meile tagada seda, et teie varasem tegevus ei mõjuta teie tulevast tegevust. Te ütlete, et te ei hakka tegelema nende teemadega, mis puudutavad ATOst. millest me räägime? toet-, töötusest tööstusele, see ähm, ettevõte on saanud sada tuhat äh, fondist või siis superarvutite äh, vallas on ainus ähm, Euroopa ettevõte, mis sellega tegeleb, just nimelt teie endine ähm, E, endine ettevõte või siis e, tubakatööstus, e, teie ettevõte on tegelenud tubakatoodete jälgitavuse loomisega või kosmosevaldkond, Atos haldab Kopernikuse andmeid. nii et on väga palju valdkondi, mis on seotud teie endise ettevõttega, teie portfell saab olema järelikult tühi ja teie mõju saab olema null, nii et minu küsimus on järgmine, kas te nõuate et äh, see äh, portfell, mis Prantsusmaale komisjonis antakse, oleks tühi portfell. aitäh, härra Pompar. vastan meeleldi teie küsimusele. kolm elementi. esiteks, ma ei ole kunagi öelnud, et, äh, et et ma olen, ma olen alati öelnud, et komisjonis äh, käitumiskoodeksis artiklid kaks, artiklid ne-, artikkel neli ähm, panevad paika selle, et mis valdkondades ma tegutseda ei saa, aga ärge mängige siin sõnadega. Äh, sada miljonit, äh, millest te räägite, HPC-st räägite ja Codify'st äh,, mitte sada miljonit, vaid sada kolmkümmend viis miljonit äh, need, tegemist oli tavaliste teenustega komisjoni ja autose vahel. kaheksakümmend miljonit kõikvõimalike teiste äh, vahel, tegemist on äh, avalike hangetega ja ainult kuusteist miljonit oli äh, toetustega, sada tuhat programmi kohta ja ja seal tõesti arvestati absoluutselt kõigi konkurentsireeglitega. et ja e, e, Eurospeed, see, see on ettevõte, ehm, tavaline ettevõte, kui on pakkumiskutse ja kui Atos sellele vastab, siis mina ei saagi seda infot, nii lihtne see ongi ja te äh, mainisite siin tuga, tubakatoodete äh, jälgimisest, tegemist on süsteemiga, mille omandas Atos siis, kui ta ostis Siemensi üle. Äh, tegemist on lihtsalt mingi filiaaliga, tegeleb ainult tubakatoodete jälgimisega. ma ei ole mitte kunagi kohtunud tubakatööstuse ette, ettevõtete esindajatega, nii et minu sõltumatus on täiesti tagatud ja ma olen volinik kõigis aspektides, mida see portfell hõlmab. Follow-up question kas teil on jätkuküsimus, härra Pompar? Äh, te mainisite volinike käitumiskoodeksit ja kus on öeldud, et volinik äh, väldib kõiki või, äh, võimalusi, mida võiks pidada huvide konfliktiks. kuidas te selgitate täna Euroopa kodanikule, et kuna te olete äh, jälg-, jät-, lahkunud ettevõttest ja te olete oma aktsiad maha müünud, et eh, siis ei ole probleeme. kuidas saab siiski olema teie tegevusega, kui see puudutab seda ettevõtet või selle ettevõtte eh, konkurente või partnereid? Ehm, te näete, et eh, teie positsioon ei ole nõuetele vastav. me, me kuu aega tagasi olime proua Gulaari kandidatuuri vastu. ja see küsimus käib teile, aga ka kolleegidele mis te, miks te arvate, et me pe äh, peaksime teid äh, soodsamalt äh, kohtlema kui proua Gulaari? mingit, hääletage, kuidas soovite. Teie annate mulle legitiimsuse, kui te mulle annate legitiimsuse, siis väga hea, kui ei, siis ma ar-, arvestan sellega ja ma ütlen kodanikele, mitte ainult prantslastele, et ma tulin siia, ükskõik milline saab olema teie otsus, ma olen äh, loobunud kõigist mandaatidest, olen äh, müünud maha kõik aktsiad, mitte äh, vahendajate kaudu, vaid teinud seda turul ja teie otsu-, asi on otsustada. mina olen võtnud vastutuse, ma olen täiesti sõltumatu. ma öö, olen, ma ma tegeleks väga intensiivselt äh, kõigi valdkondadega selles sektoris. ja kui on lõpuks midagi pistmist mingite äh, finantsotsustega, siis äh, tegutsen ma täiesti sõltumatult ja, ja tegutsen ainult Euroopa üldistes huvides. Um, thank you very much. Uh, now I pass the floor to uh, uh... aitäh nüüd annan sõna üle proua de Saterile aitäh, sellega oleme jõudnud äh, fraktsiooni esindajate vooruga lõpule ja nüüd jätkame küsimustega, mille esitavad äh, liikmed meie äh, mõlemast komisjonist ning esimeseks on härra Schwab IMCO komisjonist ja Rahvapartei esindaja on tema. palun. Merci, madame la president, merci suur tänu, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni kandidaat, see, mida ma teile tahaksin öelda, on see, et äh, mulle väga meeldis teie selgus, kui asi puudutab äh, Euroopa üldhuve, mida teie tahate teenida. ma ütlen väga ausalt välja, et ma pean teid kohe provotseerima Te mainisite ühtsest turust kui suurest jõust, mis võimaldab konvergentsi ja kasvu, aga ma pean ütlema, et selleks on vaja teatavat konkurentsiolukorda, milles peavad toimima kõik ettevõtted ja millega peavad arvestama ka liikmesriigid ja pärast seda, kui sellest on juba korduvalt räägitud, ma ütlen teile ausalt, et Rahvapartei on uhke kõigi edukate ettevõtete üle Euroopa Liidus ja ma loodan, et ühtse turu seadusandlusega võimaldame me rohkematel ettevõtetel olla edukad, aga nüüd tulete te, olete Brüsselisse tulnud selleks, et hakata siin äh, tööd tegema ja tahaksin rääkida teile ühe väikse loo, kui keeruliseks asjad on läinud. Äh, siin käisid äh, valitsuste esindajad, kes olid minu külalised ja kõigis kohtades pidid nad täitma A1 vormi ja see muudab Euroopas elu väga keeruliseks ja ma tahaks küsida, et mida te kavatsete teha selleks, et see vorm kuuluks kuuluks äh, edaspidi tule-, äh, minevikku? Ah, <laughs> väga hea küsimus, äh, härra saadik ja see A1 vorm, jah <laughs> ma tean, et see on teile südamelähedane küsimus. aga konkurents, jah. Teie küsimus on suunatud konkurentsile, me tahaksime mõistlikku ja äh, kainemõistusliku äh, konkurentsi ja vorm A1, äh, selleks, et kõik VKE-d saaksid ka lähtuda võrdsetest tingimustest. küsimus on väga lai. Äh, kas me tahame kergendada juurdepääsu VKE-dele? minu jaoks on meil üldine konkurentsipoliitika, me oleme sellest rääkinud, aga täna ma leian tõesti, et meie konkurentsieeskirjad ei ole veel reaalsusega paremini kohandatud, kui asi puudutab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. see vorm A1 on üks näide sellest, menetlust tuleb lihtsustada ja mitte vähe. kui ma olin noor, siis ka mina lõin ühe väikese keskmise suurusega ettevõtte, kui niikaua, kui sa oled eraettevõtja üksik ettevõtja, äh, siis äh, on kõik hästi, sellepärast et ainult sinu elu sõltub sinust, aga hiljem muutub asi keerulisemaks. ja äh, väga, kui on väga palju tehnolo-, tehnokraatiat, bürokraatiat, eeskirjast, siis on väga hea, tuleb loomulikult kandideerida hangetel, aga väiksed keskmise suurusega ettevõtted ei saa hakkama sellega Äh, see on väga keeruline menetlus, eks ole. kõike seda tuleb lihtsustada ja konkurents ei ole mõistlik äh, ja põhjendatud, äh, vaid seab soodustingimused mõningatele osalejatele. ja kõik need tõkked, mis on VKE-de teel, need üritan kõrvaldada, rahastamise alased tõkked ja nii edasi ja nii edasi, kõik minu ülesandeks, ma tahan konkurentsi tagada ja äh, arvestades seda et, et üheksakümmend protsenti meie ettevõtetest on sellised ettevõtted, äh, kelle jaoks on seda vaja kõike teha. härra Schwab, äh, täiendav küsimus, palun. aitäh selle vastuse eest. see tähendab ju seda, et me oleme üksmeelel, et me peame lubama Euroopa Liidus konkurentsi, aga peame kõigi jaoks looma õiglased konkurentsitingimused. ja järgnevatel aastatel on terve rida ülesandeid, me peame konstateerima, et äh, jõukus on jagunenud idas, läänes, lõunas, põhjas erinevalt, kuidas te kujutate ette seda, et meil õnnestub hakkama saada sellega, et kõigil Euroopa kodanikel oleks äh, selline olukord, et nende töö tasub ennast ära ja et nende jõukus kasvab? jah, väga oluline küsimus, me oleme manner, oleme ja meil on oma erinevused, oma ajalugu. ja meie viimase aja ajalugu ja on veel ida-lääne vahelised erinevused, on põhja-lõuna vahelised erinevused, need ei ole kuskile kadunud veel. kõike seda tuleb arvesse võtta, te tulite, kutsusite mind siia ja komisjoni ametisse asuv president on teinud mulle ülesande, ettepaneku, ma võtsin selle vastu. Prantsusmaa on suur, eks ole. aga hea uudis on see, et me teame, mida teha ja see potentsiaal, mida me saame vabastada siis, kui me teeme head tööd koostöös kõigi teiegagi. Te olete mulle juba palju andnud viimaste päevade jooksul, ma olen tundnud teie mõtteid, mõistnud teie mõtteid, muresid, teie valitud, kes es esitate meie kodanikke, teiega kavatseme koostööd teha nendes küsimustes, eks ole? Teie annate mulle panust ja siis me teeme edasi koostööd selleks, et kõikidest tõketest üle saada, üritame vähemalt kõikidest nendest tupikseisudest välja tulla ja need pidurid, pidureid õlitada, mis praegu ühtse turu arengut takistavad. proua Schaldemose ka IMCO-st sotsiaaldemokraatide pärast. Thank you very much, Mr Breton, here. suur aitäh, härra Breton, olen siin kirjalikes vastustes te tsiteerite proua von der Leyenit, kes ütles, ma usun Euroopasse, mis suudab äh, lepitada sotsiaalse turu ning see on Euroopa, kus kõik saavutavad oma potentsiaali. Te kavatsete töötada ühtse turu nimel, mis toimib inimeste jaoks ning ma kuulsin teid ka täna ütlemas, et te lubasite mitte kedagi maha jätta. Need on sotsiaaldemokraadi jaoks äh, väga ilusad sõnad. küll aga, kui ma vaatan teie plaane, siis ma ei näe mitte ühtegi konkreetset plaani. ma näen väga palju plaane äh, äride jaoks, aga mitte nii palju sotsiaalse külje jaoks. kas te võiksite meid valgustada selle kohta, kuidas äh, te kavatsete toimida sotsiaalse Euroopa nimel, kes, mis toimib kõigi jaoks ja ei jäta mitte kedagi maha, aitäh! Thank you, monsieur Breton! aitäh, palun, härra Breton! Madame aitäh, proua Schaldemose. ma tean oma, meie omavahelistest aruteludest, et see küsimus on teile äärmiselt südame peal. ja see on ka minu jaoks tähtis küsimus. jah, tuletan meelde, et meil on, minu tegevusel on kolmas telg, kolmas väljakutse. jah tegemist on üleminekute juhtimisega ja ma tahan pakkuda toetust kõigile ja igaühele teen tööd koostöös teistega. Ähm, õige pea ehk minu kolleeg härra Schmidt aitab mul seda tööd teha. minu ja tema portfellis on samuti see sotsiaalne mõõde sees, oleme omavahel palju rääkinud sellest ja kavatseme teha koostööd selles valdkonnas. tema saab olema minu peamiseks koostööpartneriks selles valdkonnas mida mina, mina isiklikult saan äh, panustada sellesse valdkonda. mina tahan arendada neid äh, sõlmpunkte, äh, haabe, mille kaudu me saame aidata, koolitada väikese keskmise suurusega ettevõtjaid ja inimesi kohalikul tasandil või seal, kus töökohad on ja nendes haabides, nendes keskustes on äh, pädevused ja rahastamisvahendid äh, tagatud, aga ma kavatsen teha ka midagi enamat sotsiaalse mõõtme arendamiseks. me peame keskenduma uutele töökohtadele, näiteks platvormi töökohtadele. see on väga oluline teema, me teame kõik väga hästi, et äh, platvormitööd on olulised ja meil on vaja sotsiaalseid tagatisi nendele, kes tööd teevad, parlament on sellega juba tegelenud, komisjon samuti. ma kannan hoolt selle eest, et kehtestatud eeskirju rakendatakse, et platvormitöötajad, kes moodustavad Euroopa tööjõust kümme protsenti tänases maailmas, oleksid hästi koheldud ja siis teadmiste, teadlikkuse suurendamine ja loomulikult kõik see, mida saame teha selleks, et arendada edasi uusi töökohti ja, ja pakkuda toetust nendega seoses, et. Yes, thank you very much for that. proua Šuldemusse, jätkuküsimus ja suur aitäh. kas ma tohin jätkata sellel teemal? kui me töötame siseturu kallal, siis me üritame eemaldada ebavajalikke tõkkeid ning te kirjutasite, et üks teie mõtteid oli rohkem selles suunas ära teha, aga kuidas me saame seda teha ning tagada endiselt töötajate kaitse, sest paljud tõkked, mis meil siseturul on, on seal põhjusega, kas selleks, et kaitsta tarbijaid või töötajaid. kuidas te sellesse suhtute? me eemaldame tõkked, aga kas te lubate neid mitte eemaldada, kui need on seal selleks, et kaitsta tarbijaid ja töötajaid, aitäh! olen teiega päri no bürokraatiad, takistused, neid tuleb analüüsida ja, ja, ja neid tuleb kõrvaldada vastavalt Euroopa õigusele, Euroopa äh, turg ei saa olla sotsiaalsüsteemide konkurentsiturg. Euroopa turg ei saa tekitada konkurentsi meie sotsiaalsüsteemide vahel. see on selge see on meie pluss, see on meie alustala ja mina kannan hoolt selle eest, et mitte keegi, mitte ükski liikmesriik ei kasutaks seda ära selleks, et konkurentsireegleid moonutada ning äh, pakkuda nõrgemat sotsiaalkaitset. ma ei ole sinisilmne. ma näen väga hästi, et mõned võivad tahta seda teha. ma olen siin, minu ülesandeks koos vastavate vahenditega on kanda hoolt selle eest, et äh, võidelda selle vastu, kui see on vajalik äh, ja ma kavatsen seda teha. Next is Mr. aitäh ja järgmiseks on härra Kristjan Krudler ITRE komisjonist ja Renew fraktsiooni esindaja. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja juhataja, äh, aitäh, lugupeetud volinikukandidaat, aitäh teile selle väga põhjaliku äh, sissejuhatava sõnavõtu eest. kolmkümmend sekundit äh, räägiksime Euroopa Kaitsefondist, mis, nagu te teate, on ambitsioonikas vahend, mis peaks aitama meil ühiselt paremini vahendeid kulutada täna me teame, et koostöö on puudulik liikmesriikide vahel, kui asi puudutab julgeolekut ning kaitsevaldkonda ja see läheb meile maksma umbes äh, kakskümmend viis kuni sada miljardit eurot aastat. meil on vaja kaitsefondi, mis äh, koordineerib, täiendab ning äh, suurendab meie investeerimisvahendeid ning parandab meie koostööd. me tahame toetada Euroopa kaitse tööstust, mis on uuenduslik ja konkurentsivõimeline ning millega saavad arvestada kõik liikmesriigid, tehes oma kaitseinvesteeringuid. kuidas kanda hoolt selle eest, et seda fondi hakatakse kasutama lähtuvalt kaasaegsest ultra moodsast tehnoloogiast, mis on koostalitusvõimeline ja mis vastaks täielikult operatiivsetele ning strateegiliste, äh, operatiivsetele ning strateegilistele vajadustele, mis on Euroopal ning Euroopa liikmesriikidel. suur tänu, härra Kristof Krüdler, tegemist on väga tähtsa teemaga ja te täiesti suurepäraselt äh, äh määratlesite minu ülesande, see töö on tõesti üüratu ja äh, see ülesanne ei ole sugugi kergete kellast ja, ja meil on palju teha, me ei saa olla sinisilmsed, me peame, et Euroopa peab hakkama eraldama vahendeid ka kaitsevaldkonda. ma tean, kui delikaatne see teema on. ja paljud teie hulgas teavad seda väga hästi. meil on õnnestunud leida vahend, mis tundub mulle olevat äärmiselt arukas ja austatud parlamendiliikmed, ka sealhulgas härra esimees Karsten Tepski on selle kallal tööd teinud ja äh, me oleme leidnud mooduse, kuidas äh, ühelt poolt ühiselt tegutseda, koondada Euroopa riigid ka tehnoloogia valdkonnas ja arukalt kolmteist miljardit, me räägime siin kolmest mil-, kolmeteistkümnest miljardist järgnevatel aastatel. see ei ole küll üüratu summa, aga iga projekti jaoks on, peab olema esindatud kolm ettevõtet, mis tulevad kolmest erinevast riigist. ühesõnaga, me tahame kõiki kaasata, sellepärast et Euroopa kaitse ei ole ühe, kahe, kolme suure riigi pärusmaa, see on teema, mis puudutab meid kõiki ja me peame äh, rohkem teavet hankima selles valdkonnas, teadlikustame seda, meil on vaja kaitsefondi ja mina kannan hoolt selle eest, et kõikjal Euroopas saaksid äh, VKE-d osaleda samuti kõikides sellistes projektides, et see toob kasu kõikidele, sellepärast et siin on mängus nii konkurents kui ka võimekus ja, ja äh, sellise äh, sektori loomine, mis vastaks meie vajadustele Äh, võin vastata täpsemalt, kui esitate täiendava küsimuse selles valdkonnas. palun, kas teil on täiendav küsimus? jah, kui niiviisi lahkelt pakutakse, siis ma ei keelduks sellest täiendavast küsimust. Euroopa Kaitsefond äh, ja lisaks sellele on meil ka veel kosmosevaldkonda, me teame kõik, et uue võimekuse arendamine ja kosmosetehnoloogia võivad aidata kaasa meie äh, kaitsevõimekuse suurendamisele, meie julgeoleku parandamisele, jah, meie kosmosefond on olemas, kuusteist miljardit eurot, aga seda kasutatakse tsiviilrakendusteks, EGNOS, Galileo, Copernicus, aga kuidas kanda hoolt selle eest, et oluline osa sellest kaitsevahenditest äh, oleks suunatud kaitsetööstusele kosmoses? jah, vastan selgelt, kosmosetööstus on äh, ülioluline äh, kosmosevaldkonnas on Euroopa teisel kohal mandritest ja see on meie autonoomse, meie sõlt-, autonoomsuse, meie sõltumatuse seisukohast ülioluline. ja tõesti on keskendutud kosmosevaldkonnas tsiviilrakendustele, seda tehakse ka tulevikus, aga teie vastus, vastus teie küsimusele on kahese otstarbega tehnoloogia, tehnoloogia, mida saab kasutada äh, kosmosevaldkonnas, aga ka kaitsevaldkonnas äh, Galileo Galileo äh, suudab meile anda sentimeetri täpsusega infot ja, ja siis äh, lausa tulevikus ka millimeetri täpsusega infot, see on väga oluline äh, äh ka humanitaarabi seisukohast. Kopernikusel on üüratu andmete pakkumise võimekus, mida kasutatakse peamiselt tsiviilrakendusteks, mõnikord ka sõjalisteks rakendusteks. ja ma toetan kahese otstarbega tehnoloogiat, mis hõlmaks ka kaitsevaldkonda. ja siis järgmisena saab sõna härra Esteban Gonzalez Pons, Rahvapartei ja, ja juurikomisjon. Senor komissario, bienvenido. Usted sabe... härra volinikukandidaat, tere tulemast. Te teate, et ei ole mingisugust analoogset või digitaalset maailma. tulevikus saab kõik olema digitaalne ning me teame, et aja jooksul nihkub maailm täielikult üle äh, digivaldkonda. Te olete ette võtnud kaitsta intellektuaalomandit ning see, äh, seda kohandada äh, digitaalmaailmaga kui me räägime IT-sektorist, siis peab, see peab olema turvaline. ning see hõlmab ka tehisintellekti sektorit. kuidas teie tagate, et, et IT-sektor äh, Euroopas kaasab ka äh, tehisintellekti arendamist Euroopas, et äh, Euroopast ei saaks lihtsalt USA või Hiina koloonia? Monsieur le député, euh, merci de votre austatud parlamendisaadik, suur tänu teile teie küsimuse eest. jah, väga oluline küsimus jah, sellepärast et me teame seda arutelu, mis keerleb tehisintellekti ümber. see teema puudutab meid kõiki ja kõik paljud meie kaaskodanikud tunnevad muret ja sellepärast komisjoni ametisse asuv president on äh, esitanud ülesande, et äh, saja päeva jooksul töötame välja aluspõhimõtted äh, tehisintellekti eetilise külje kohta. kõigepealt on vaja anda kindlustunnet, meil on olemas isikuandmete kaitsemäärus ja meil on vaja ka suuniseid selles valdkonnas. me Euroopas oleme teistsugused, meie jaoks eetiline küsimus on kõige tähtsam, indiviidi kaitsmine algoritmide ees, see on tähtis ja siis me püüamegi oma vallas, oma, omavahel töö ära teha, selle määratlemiseks. mina loomulikult teen koostööd teiste volinikega, kolleegiumiga me püüame ühiselt vaadata, et meil oleks mingisugune tulevikuplaan, me loomulikult konsulteerime ka uue parlamendiga, seda, me lõimime uut parlamendi täielikult sellesse töösse. Te esindate meie kodanikke, me tahame teie häält kuulata, aga kõigepealt suunised vaatame, mida saame teha, mida ei saa teha, siis teine punkt, tehisintellekt, äh, see tähendab kolme valdkonda, kõigepealt andmed, andmetel on vaja juurdepääsu kõigepealt, me oleme rääkinud andmete vabast voost, vabast liikumisest ja kasutamisest siis oleme äh, rääkinud ka tööstusandmetest, need on väga olulised, äh, tehisintellekt äh, tööstuse jaoks on väga suureks plussiks ja konkurentsieeliseks, ehk siis andmed, arvutused serverid, mis suudavad algoritme äh, kasutada ja siis on algoritmid alles. meil on vaja neid kolme komponenti äh, ja meil on vaja, kui me tahame tehisintellekti äh, poliitikat rakendada, siis tuleb keskenduda nendele kolmele elemendile. andmed ühelt poolt, siis arvutussüsteemide võimekus meil on üha rohkem võimekust Euroopas ja siis äh, kolmandaks algoritmid ja äh, algoritmide osas ma vabandan, äh, võib-olla kui täiendav küsimus tuleb selles suunas, siis saan sellest põhjalikumalt rääkida. härra Pons, täiendav küsimus, palun. suur tänu. ma ootan huviga edasisi kuulamisi teiega, voliniku nagu kandidaat ütles veelgi enam, et te ütlesite, et me peaksime analüüsima digitaalset suveräänsust, Euroopa digitaalset suveräänsust, see on väga oluline, sellepärast et viis kõige olulisemat tehnikaettevõtet on mujalt kui Euroopast. seega meil on digitaalse suveräänsuse probleem liikmesriikidega seoses. nüüd, mis puudutab tehisintellekti, siis loomulikult seal saavad olema need suured väljakutsed. mida te arvate Euroopa digitaalsest suveräänsusest ning mida te arvate digitaalsest protektsionismist? konkreetselt, mida te arvate protektsionismist? kohe vastan, ma olen täielikult protektsionismi vastu, ma arvan, et protektsionism ei ole lahendus meie probleemidele, meil on teistsugust lahendust vaja ja kohe räägin sellest. Te rääkisite andmetest, mina tahaksin aga siin tänada meie asepresident Ansipit, kes on meie ees, kes on teinud ära üüratu töö selles valdkonnas ja olen teda tagasihoidlikult püüdnud aidata oma varasemas elus ja mäletate võib-olla härra president Ansip seda võitlust, mida oleme pidanud koos selleks, et tagada andmete vaba voog ja seda võitlust, mida pidasime Jim Schnabeliga, kes omal ajal oli äh, ka tähtsal ametikohal ning äh, ütlesime kõikidele ettevõtetele, et tuleb oma andmetele tähelepanu pöörata, eurooplaste andmeid tuleb äh, Äh, salvestada, käit-, käsitleda Euroopas, et vältida, et teised äh, meie teadmata sellele juurdepääsu saate, see oli tõesti üüratu võitlus, mul on väga hea meel ja, ja ma tunnen väga suurt uhkust, et äh, olen saanud teie kõrval võidelda ja, ja suur aitäh kõige selle eest, mida olete Euroopa heaks teinud. aga jah, ühesõnaga, see on minu ülesanne, see on mu elu, ma tahan Euroopat, Euroopat, kes haldab oma andmeid, me tahame neid jagada lähtuvalt äh, selgetest alustingimustest, iseäranis äh, tööstusandmed ja me tahame tööstus neli punkt nulli ja aeg läheb paraku. Äh, ma pean paraku lõpetama, aga olen teiega, olen valmis teid toetama, olen teie komisjoniga valmis koostööd tegema selleks, et nendele küsimustele vastuseid leida ning meie tulevikunägemus on täpselt ühesugune ja me saame tulevikus liikuda ühe, ühiselt edasi. Monsieur Breton. Um, next speak aitäh, härra Breton ja järgmine kõneleja Timo Võlken juurikomisjoni nimel ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, äh, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat Teist saab nii-öelda supervolinik, kui teid ametisse kinnitatakse, hakkate tegelema kultuuri, kosmose ja kaitsepoliitika, kuidas te kavatsete kõigis nendes valdkondades, kõigis peadirektoraatides tagada kõrgekvaliteetse töö? mina olen SED fraktsiooni liige, meil on väga kõrged eetilised standardid volinikukandidaatidele ja hiljuti oli teil veel väga palju Atose aktsiaid meil ei ole mingeid tõendeid, et te olete need äh, aktsiad maha müünud. ma ei tea, äkki te andsite need hoopis perekonnaliikmetele edasi. Äh, kas teil on äh, pensioni, õigus saada Aatoselt pensioni? seni on teie vastused olnud äh, mitte just eriti selged äh, ja volinike äh, käitumiskoodeksi artikleid kaks ja neli on suhteliselt ähm, kitsalt kohaldatud. kas see puudutab tõesti ainult lepinguid või on, olen ma valesti aru saanud sellest? härra Breton, palun. aitäh nende küsimuste eest, härra saadik vastan meeleldi, need küsimused on olulised ja olen siin just selleks, et neile valgust heita. esimene punkt, ma tõesti olen äh, kõigist äh, äh, see, selle ettevõtte aktsiatest ja ka teiste ettevõtete aktsiatest loobunud. ma olen seda teinud enne seda kuulamist ja öö, seda vahendas minu pank, tegemist on Prantsuse pangaga, mille kliendid on paljud prantslased ja ma olen öö, need aktsiad maha müünud turul ja siin on tõend, et ma olen need aktsiad turul maha müünud ja ma ei ole neid müünud mitte ühelegi oma pereliikmele. annan selle dokumendi oma öö, e, siin esimehele, te saate seda vaadata ja arutada, see on täiesti normaalne, et te nõuate seda ja normaalne on ka see, et ma teile selle tõendi annan, see on demokraatia ma austan seda. ma arvan, et ma ütlesin väga selgelt, et ma ei tegele, ei hakka kunagi et mul ei ole enam mingeid huve selles sektoris, milles ma varem tegutsesin, härra Völk-, Volken. mul ei ole enam mingeid huvisid, mis seonduvad äh, nende ettevõtetega, mida ma olen juhtinud nii et äh, see tõesti ei mõjuta enam seda sektorit, see võib-olla ei meeldi teile. Ähm, ja ma lähen siit minema, aga tõesti, mina tagan sel-, täieliku aususe oma tulevases ametis aga kui väga äh, harvadel juhtudel äh, juhtuks niimoodi, et äh, mina peaks langetama mingi otsuse, mis puudutab mingit ettevõtet, mida ma olen juhtinud, siis ma sellega ei tegeleks, sest siis võet-, tehakse otsus niimoodi, et mina sellest üldse ei teakski. ja kui näiteks konkurentsi peadirektoraadis äh, Atos tahaks näiteks ähm, osta mingit ettevõtet ja sellega peaks tegelema komisjon, siis mina lahkuksin saalist ja ei osaleks selles. Äh, ma äh, sama rangelt äh, kui oma varasemas elus kohaldaks neid reegleid ka oma tulevases elus volinikuna. härra Võlken, jätkuküsimus palun. aitäh. vastust äh, pensioniõiguste kohta äh, te mulle ei andnud, palun äkki te käsitleksite seda ka. ja kui volinik äh, tahab minna tööstusesse tööle, siis äh, on ette nähtud kaheaastane ooteperiood. kas teie peate seda mõttekaks, sellepärast et sellist faasi ei ole ette nähtud, kui inimene tuleb tööstuse sektorist ja tahab minna, hakata volinikuna töötama? Teie kolleeg äh, Sinkevitšus, keda me siin ka kuulasime, on palju e e eesrindlikum olnud, temal oli ka võimaliku huvide konflikti probleem ja ta ütles ise, et äh, kui oleks mingisugused kohtumised, siis ta laseks äh, kohtumistel osaleda mõnel sõltumatul isikul ja mm, siin on tegemist tõesti meie demokraatia kaitsega ja mina sooviks seda, et te siin Euroopa Parlamendi ees Did you understand me or? kas te saite aru, mida ma ütlesin või peaksin midagi öö, äh, üle kordama? Äh, ma arvan, et ma siiski öö, äh, sain aru, mida te küsisite. Te või, või lõpetage palun oma küsimus. ja kasutaksin kümmet sekundit, et öö, lõpetada ära oma küsimus, ütleb härra Võlken. kas ma lõpetan oma küsimuse, küsib härra Falken? jah, palun. Teie kolleeg andis tõesti väga su-, kaugeleulatuva lubaduse, kas te suudaksite ka ette kujutada seda, et kui te käsitlete teemasid, mis puudutavad ATHOS, kas te siis taanduksite nende küsimuste arutamisest, kui tegemist oleks äh, huvide konfliktiga? härra Breton, jah, väga hea ettepanek aga ma tõesti võtan kohustuse teie ees, et asjad oleksid täiesti selged et ma ei võta kunagi vastu ühte, üksi oma kabinetis ühegi ettevõtte töötajat, keda ma olen, mida ma olen varem juhtinud. ja inimesed ei ole kunagi üksi, lobistid registreeritakse, tehakse ka aruanne, nii et minu tege-, päevakord ja päevakava ja kõik muud asjad on avalikud ja ma paluksin siis Äh, mõnel volinikul, kas proua Gabrielil või proua Vestager olla kohal ja tõesti, volinikuna äh, ma vastutan reeglite täitmise eest, muuhulgas oma kabinetis, aga see on tõesti väga hea ettepanek. ma võtan teie ees kohustuse, et ma mitte kunagi ei võta üksi vastu äh, mõne ettevõtte esindajat, mida ma olen varem juhtinud. ja te rääkisite pensionist ja need Mm, pensioniõigused on nüüd äh, likvideeritud, äh, sellega tegeleb äh, nüüd üks kindlustusettevõte ja ma olen võtnud kohustuse mitte saada pensioni, kuni ma olen volinik, see on minu meelest täiesti normaalne, et ma ei saa pensionit, kuni, kui ma saan palka, nii et ma ei saa ei Atoselt ega mingilt teiselt ettevõttelt pensionilt, isegi kui Atos läheb pankrotti, siis mina saan pensioni mujalt ja ma olen öelnud, et pensioni hakkan ma saama alles siis, kui äh, ma lahkun komisjonist, äh, juhul kui te äh, mind usaldate. aitäh ja nüüd järgmise küsimus proua Andresenilt. aitäh, härra Breton, olen siin. olen parlamendi raportöör küberjulgeoleku dokumentide teemal ning ma nõustun teiega, et on väga oluline äh, Äh, muuta Euroopa vastavaks digiajastule ning te mainisite juba e-kaubanduse direktiivi ning lubasite äh, järgida vastutuse põhimõtet, mis meie meelest on väga oluline. kirjalikes vastutes mainisite uusi eeskirju, mis toetaksid Euroopa ettevõtteid. juulis käesoleval aastal ütlesite, et äh, üksikisikutele makstakse nende andmete eest tulevikus. see toetab süsteemi mille abil säilit-, tagame inimeste eraelu puutumatuse. nüüd nimetate ennast andmevolinikuks. roheliste jaoks on andmekaitse tarbijate õigus ning see ei ole läbiräägitav. kuidas võime usaldada teid kui volinikku, lugedes neid väljaütlemisi, mida te olete varasemalt sel aastal teinud äh, andmekaitse teemal? sest teie olete volinik, kes peaks kaitsma kõiki Euroopa tarbijaid, sealhulgas ka andmetega seotud õigusi sellega seoses palun vastake, kas te kavatsete teha ettepanekuid, mis tugevdavad äh, andmekaitset ja julgeolekut äh, näiteks äh, ühendatud seadmete valdkonnas? väga palju küsimusi. alati olen tahtnud tõsta Euroopa kodanike teadlikkust selles küsimuses, et nende andmed kuuluvad neile ja et ne-, andmetel on väärtus ja see on väga oluline, sest ma olen oma elust liiga palju näinud isikuid, ettevõtteid, kes ei ole hoolitsenud oma andmete eest, aga andmed kuuluvad neile ju. ja niimoodi tulebki minu sõnu mõista, et äh, andmed kuuluvad andmesubjektile ja loomulikult on teisi andmeid, mis on vabad ja mm, tuletan meelde, et koos president Ansipiga oleme äh, võidelnud selliste andmete vaba liikumise eest, see on väga oluline Euroopale, aga siin tahaksin öelda, et sellel ühtsel andmete turul ja näiteks tööstusandmed mingid andmed on väga olulised, mida ettevõtted tahavad endale hoida, sellepärast et need on väga olulised äh, töö, tootmise jaoks, teadusuuringute, innovatsiooni jaoks, aga on andmed, mida ta, tahetakse jagada anonüümselt või siis mitteanonüümselt sektoriga, äh, selleks et saada kasu äh, Ehm, näiteks tehisintellekti vallas toimuvast äh, progressist. nii et siin on sellised kaks äh, aspekti, ühe, äh, kaks olulist aspekti, et ühest poolt kaitse ja teiselt poolt vaba liikumine ja mm, niimoodi me ja, ja see, sellist lähenemist ma kavatsen ka jätkata. Te rääkisite ka ähm, küberturvalisust äh,, väga hea ähm, äh,, suur tänu selle töö eest, mida olete teinud. Äh, see on tõesti väga oluline roll selleks, et ähm, teadlikkust tõsta äh, va-, vaja on tegeleda äh, küberturbe küsimustega, muuhulgas siis, kui toodetakse asju, kui neid äh, mon-, mo-, need moodulid on näiteks mingid äh, kriitilise tähtsusega mingis eluliselt olulises asjas, nii et tõesti tahan selles valdkonnas teiega koos töötada, sest meil on vaja edasi minna selles küsimuses. härra Andreson, kas teil on jätkuküsimus? aitäh. konkreetsem vastus oleks meie jaoks olnud parem. ma tahaksin komment-, öelda seda teie esimese vastuse kohta. aga meie jaoks on see teema oluline, kui me tahame tugevdada äh, Euroopa Liitu ja muuta Euroopa Liit sobivaks digiajastule. selle jaoks on vaja sõltumatut komisjoni. tulles erinevatest digiettevõtetest nagu Aatos, on teil väga palju kogemusi ning on võimalus, et esineb ka mõningaid probleeme sellega seoses. Te teatasite oma kirjalikes vastustes, äh, kus, ja te juba vastasite eelnevatele küsimustele ning ütlesite, et te taandate ennast igasugustes finantsotsustes, mis puudutavad Aatust, aga meie jaoks ei ole see oluline mitte ainult finantsotsuste seisukohast, vaid see puudutab ka regulatsioone. mitte, ei taha korrata siin kolleege, aga Aatos tegeleb tehisintellekti, telekommunikatsiooni, kosmose kaitsetööstuse ja paljude muude valdkondadega, siis ma tahaksin teilt kuulda, milliseid otsuseid äh, te arvate, et te saate vastu võtta seoses digivaldkonnaga, ilma et see puudutaks Aatost. seega ma tahaksin teada, mida te arvate, et te volinikuna saate selle portfelliga teha, ilma et äh, te oleksite kuidagi seotud Aatosega? härra Breton, palun. ma mõistan teie küsimust, ma kordan üle teie jaoks Te nimetasite teatavaid valdkondi, milles ma olen tegelenud Atoses, aga see ei ole ainus sektori ettevõte. kaheksakümnest miljonist sai Atos ainult null koma üks protsenti toetustest viimase nelja aasta jooksul. viis, veidi vähem kui viisteist miljonit. nii et siin ma kavatsen tegeleda äh, kõigi erinevate valdkondadega, kogu sektoriga ja ütlen veel kord, äh, kavatsen tegutseda nii, nagu ma tegutsesin Prantsuse valitsuse ministrina. mul oli portfellis äh, telekommunikatsioonisektor, ma tundsin seda valdkonda hästi, ma olin pärit sellest valdkonnast, ma hoolitsesin õigusaktide eest selles äh, Äh, sektoris äh, tegelesin probleemidega ja tõesti olin väga järeleandmatu ministrina ja veel kord, äh, mõned siin on advokaadid, aga see ei takista neil rääkimast õigusküsimustest. mina olen prantslane ja räägin kaasa, kas kas ma räägin siis kaasa asjadest, mis puudutavad Prantsusmaad? mind huvitavad äh, ainult, äh, mind huvitab ainult see, et ma peaks silmas ainult Euroopa üldisi huvi oma portfelli puhul. Borgia. järgmine kõneleja on Paolo Borgia, IDE fraktsiooni ja ITRE nimel. aitäh. Te rääkisite varem kaitsefondist. seda mainiti ka kirjalikes küsimustes. kui me loeme ajakirjandust, siis nägime, et ajal, mil von der Leyen oli oma valitsuse minister, siis juba sel ajal toetasite teie selle fondi loomist ning tihti kohtusite te Euroopa Kaitseagentuuriga. tol ajal olid Aatusel huvid selle fondi vastu, konkreetsed huvid. see saab olema osa teie portfellist ning see õigustab meie huvisid äh, seoses, meie muresid seoses teie neutraalsusega nende teemade osas. mulle tundub, et praegusel hetkel oleks hea keskenduda sellele, et te müüsite äh, kõik oma osakud äh, selles kontsernis maha, aga see ei tähenda, et te oleksite täielikult neutraalne kui regulatsioonide koostaja. see, et nüüd reguleerija on keegi, keda varem reguleeriti. me teame, et kuuskümmend miljonit miljonit eurot tuli Horizon kakskümmend kakskümmend äh, fondist ja Atos sai selle raha. kuidas te tagate oma sõltumatuse, äh, kui te peate hindama kõiki neid projekte, mis teile esitatakse, arvestades asjaolu, et te kuulusite erasektorisse, mis oli suuresti sellega seotud äh, kuni väga hiljutise ajani. kuidas te tagate oma sõltumatuse Kaitsefondi valdkonnas? aitäh küsimuse eest, härra saadik. ma mõistan teie küsimust. Teil on õigus äh, nendes arvudes, mida te mainisite, kuuskümmend miljonit umbes äh, kuue aasta jooksul sai meie ettevõte toetusi aga tuletan meelde, et alati on olnud tegemist äh, pakkumiskutsetega, tegemist ei ole olnud mingisuguste äh, kingitustega, vaid on olnud konkurents ja teenistused äh, ju, juhindudes suunistest on otsustanud viiele mm, projektile äh, anda äh, neid äh, äh summasid, nii et äh, kokku moodustasid need äh, summad äh, üldsummadest null koma üks protsenti. on ettevõtteid, mis said palju rohkem toetusi. kui teenistused äh, Äh, tegelevad nende küsimustega, siis volinikuna need asjad üldse ei jõuagi, seal on väga selged suunised, mida tuleb järgida, kõik on väga läbipaistev ja annan teile tagatise, et kõik käib väga äh, läbipaistvalt äh, reeglite järgi ja sellega ei tegele volinik ja juhin teie tähelepanu tõesti sellele, et volinik ei otsusta. komisjonil on äh, juriidilised reeglid läbipaistvuse kohta, aga kui tõesti midagi jõuab volinikuna, seda juhtub väga harva, siis mina ei ole see, kes sellega tegeleks, vältimaks igasuguseid kahtlusi. nii et aitäh veel kord, et äh, võimaldate mul sellest uuesti rääkida ja ma loodan, et asi on nüüd veelgi selgem. Merci. You have a follow-up question, Mr Borg? härra Borg, teil on võimalus esitada jätkuküsimus aitäh! ilmselgelt, mis puudutab äh, väärikust ja puutumatust, siis äh, kõik need küsimused ja nende esitamine on igati loomulik, äh, arvestades, et teie kandidatuur läbis õiguskomisjoni hääletuse ainult ühe poolthäälega. Need, kes töötavad Euroopa Parlamendis peavad äh, läbima järelevalveprotsessi, kus uuritakse, mida nad on teinud nende aastate jooksul, enne kui neist saab parlamendis saadik, et ei oleks äh, ühtegi huvide konflikti. Te lahkusite Aatusest vaid paar nädalat tagasi. seega ma küsin siin endalt kui asi puudutab huvide konflikti, siis tavaliselt peab olema viieaastane nii-öelda jahtumisperiood. kas teie meelest need viis nädalat on piisavalt aega, et luua piisavalt suurt distants? Äh, Te teete ettepaneku, et ma räägiksin juhtimisest, mis on väga mm, huvitav teema minu jaoks. Äh, volinike jaoks äh, on tegemist kümne aastaga, sellepärast et äh, huvide deklaratsioon meie jaoks, mm, see ei ole viis aastat, vaid kümme aastat ja õiguskomisjonile olen esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni. ja õiguskomisjon ei hääletanud selles osas, mis mind puudutab. ta lihtsalt otsustas õiguskomisjon, äh, ma ei tea, mis seal toimus, ma nägin lihtsalt äh, tulemust, aga nad demokraatlikult ja hääletades otsustasid, et ei ole vaja äh, küsida mult täiendavaid küsimusi. Nad ei langetanud mingit otsust, vaid nad vaatasid minu finantshuvide deklaratsiooni, et seal ei ole mingisuguseid täiendavaid äh, probleeme ja kui neil oleks olnud küsimusi, siis nad oleksid neid küsinud ja tõesti, ma olen äh, väga tänulik selle eest, et mul on võimalik äh, vastata täiendavatele küsimustele, see on lihtsalt äh, äh, demokraatia, aga see on lihtsalt nüüd selline täpsustus, et äh, mida see täpselt puudutas, mida õiguskomisjon tegi. Of... ja nüüd proua Isabelle Hänenak-Lokk ITRE komisjonist ja ECR-ist. härra Breton me näeme, et teil on ulatuslikult teadmisi tööstuse kohta ning see on oluline, sest see on osa teie tulevasest portfellist. ma tahaksin küsida üksikasjalikuma küsimuse. see küsimus viitab väga olulistele tööstusteemadele. ma tahaksin teada, milline on teie arvamus äh, strateegiliste toodete nimekirja osas? me teame, et tegu on toodetega, mida ei ole võimalik asendada teiste kaupade ja toodetega. nagu te hästi teate, siis selle nimekirja on koostatud alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ning Euroopa Komisjon, eelkõige see komisjoni osa, millele, mida teie hakkate juhtima, uuendab neid nimekirju iga kolme aasta tagant seega me praegu kaalume selle nimekirja äh, uuendamist äh, üsna pea, seega ma tahaksin teada, milline on teie arvamus selle nimekirja kohta ja selle nimekirja tuleviku kohta. kas äh, kavatsetakse teha muudatusi strateegiliste toodete nimekirja? ja ma tahaksin rohkem teada nende toodete tuleviku kohta majanduses. eelkõige terase tootmise jaoks vajalikud tooted ma tahaksin teada, kas äh, need tooted jäävad nimekirja ning äh, milliseid, äh, millist toetust võiks eeldada nendele toodetele. me peame mõistma, et ilma koksimiseta ei saa me toota terast. meil on selles sektoris ju kaks koma kuus miljonit töötajat. Merci, madame, merci, merci, madame Klos. suur tänu, proua Klos. tegemist on tõesti olulise küsimusega ma tunnen selle pärast muret, ma mõtlen sellele juba täna ja homme veel rohkem, kui mind kinnitatakse ametisse. Äh, primaarainet on väga oluline, te viite ja, ja selle kasutamist on kritiseeritud ja mõistagi, me kõik teame, et äh, väärmetallid, koobalt ja teised, mis on olulised äh, vääris- ressursid äh, on olulised selleks, et me saaksime oma äh, tööstusstrateegiaga ja majandustegevusega jätkata. kosmos, äh, kaitsetehnoloogia, rohelised, keskkonnasõbralikud tehnoloogiad, kõik eeldab seda, et me oma ressursse mitmekesistame. tuletame meelde, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal avaldasime kakskümmend seitse kriitilise tähtsusega ainet ja see on teema, mida tunnen väga hästi. Äh, me peame seda nimekirja ajakohastama ning me peame äh, mõtlema tulevikule nendes küsimustes. see, siin on mängus meie suveräänsus, meie tööstuse ning tehnoloogia suveräänsus. meie ja see on see teekaart, mis on minu portfelli koos teiste asjadega usaldatud ja selle teemaga kavatsen tegeleda väga üksikasjalikult. kahe tuhande kahekümnendal aastal uus nimekiri ja teeme koostööd äh, Euroopa Parlamendiga äh, ja äh, filiaalide strateegia ja siis varustusallikate mitmekesistamise strateegia tuleb välja töötada ja koos struktuurifondide kasutamisega võime vaadata, kas Euroopas ja ma tean, et Euroopas juba avastatakse võimalusi nende kriitiliste ainete asendamiseks, et aidata siis neid valdkondi veel edasi arendada Euroopas. proua Klots, kas on jätkuküsimus? jah, suur aitäh selle vastuse eest. aitäh ka selle seisukoha eest, et tegu on väga olulise teemaga. kirjalikes vastustes ütlesite, et Euroopa roheline kokkulepe vajab väga tugevat tööstuslikku meedet. viimaste kuude jooksul on roheline üleminek saanud väga oluliseks prioriteediks äh, meie parlamendi jaoks. oleme sellest teemast äh, väga palju rääkinud. aga sarnaselt kõikide muude üleminekutega vajab see üleminek aega ja tohutul hulgal rahal. ma tahaksin teada, kas te olete nõus, et gaas mängib olulist rolli selles üleminekus, eelkõige seoses tööstusega ja et Euroopa Liit peaks toetama äh, gaasitaristute loomist järgmiste aastate jooksul. ma tunnistan, et see vastus saab olema väga oluline, äh, kui me otsustame, kas toetada teie kandidatuuri või mitte. Euh, tänu teie küsimuse eest, vastan sellele küsimusele äh, ja teie esimene küsimus, loomulikult jah, Euroopas äh, on vaja meie energiavarustusallikate mitmekesistamist ja mina olen, ma ei ole küll energiavolinik, aga minust saab volinik, kes toetab selliseid tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad meie energiavarustusallikaid mitmekesistada. ma ei ole naiivne, ma tean, äh, millised on gaasisektori huvid, ma saan aru, millised geopoliitilised jõud on siin mängus, ma toetan Euroopa sõltumatust ja me toetan ka Euroopa energiavaldkonna sõltumatust ja see sõltumatus, seda on võimalik tagada ainult siis, kui varustusallikaid mitmekesistada, sealhulgas suundudes üha rohkem keskkonnasõbraliku energia poole ja see e-, energiasegu on meie sõltumatuse üheks eeltingimuseks no.. aitäh ja nüüd saab sõna proua Sabine Verheien Rahvaparteist, kes on ka kultuuriasjade komisjoni esinaine. aitäh, esinaine, volinikukandidaat. arvestades teie portfelli ulatuslikkust, siis kas te tagate, et meedia ja audiovisuaalsed teenused saavad piisavalt palju prioriteetsust ja äh, tähelepanu, äh, mida nad vajavad, sest tegu on kõige olulisema ja mitmetahulisema küsimusega, millega te hakkate tegelema. eeldades, et see nii on, kas te võiksite välja tuua, mis saab olema teie peamine prioriteet selles valdkonnas? arvestades selle valdkonna kahetist iseloomu, mis ulatub palju kaugemale kui siseturu kaalutlused, siis mind huvitab, kuidas te kavatsete koostööd teha teiste volinikega, eelkõige Vera Jourova ja Maria Gabrieliga, selleks et tagada järjepidev äh, ja sidus lähenemine meedia audiovisuaalsektorile? eelkõige huvitab mind see, kuidas äh, te näete koordineerimise koostööd äh, Maria Gabrieliga seoses Loova Euroopa programmi teemaga ning kuidas te tagate järjepidevuse meedia ja kultuuri osade äh, rakendamisel selles programmis. aitäh ja härra Breton ähm,! suur tänu, austatud parlamendisaadik Sabine Verheyen! ma olen tuttav kogu selle tööga, mille olete ära teinud selles valdkonnas ning olles äh, raportöör, oleme sellest omavahel rääkinud, tegemist on väga tähtsa valdkonnaga Äh, ja äh, audiovisuaalses valdkonnas olete palju tööd ära teinud selle direktiivi kallal ja ähm, loomulikult see on väga oluline majanduse seisukohast. see valdkond on äh, teinud läbi oma revolutsiooni koos digitaalrevolutsiooniga ning on nüüd üheks meie oluliseks elemendiks äh, meie loomesektorile, see on üks vahend, mis võimaldab äh, võidelda meil ka suurte äh, hiidudega digitaalvaldkonnas, platvormide valdkonnas saavutada nii mõndagi, tegemist on suure plussiga Euroopa loomesektorile. miks see nii oluline on? oluline on see sellepärast, et see muudutab üüratult meie kogu ühiskonda ja see on oluline kõikidele meie Euroopa kodanikele. see ei ole väike teema, see on üüratu teema. aga nii nagu paljud teisedki teemad, on see seotud digitaalvaldkonna arenguga ning suurte platvormide rolliga Äh, mõistan teid. olen teiega. ja see valdkond tegelikult äh, jaguneb äh, proua Gabrieli ja minu portfellide vahel, oleme juba pikka aega head koostööd teinud tegime seda koostööd juba eelmise komisjoni ametiajal, jätkame seda head koostööd ka tulevikus. ja täiesti selgelt, temal on oma vastutusvaldkonnad, minul on oma vastutusvaldkonnad seoses meediaga ja äh, me peame siis võimaldama kogu tööstusel jätkata äh, arengut, kaitsta äh, me, me kaitsmist ja siis ka väljapoole suunatud tegevust, nagu ma oma esialgses sõnavõtus ütlesin nagu juba te mainisite, siis audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis jõustus eelmisel aastal ja mida praegu liikmesriigid üle võtavad, oli üks kõige olulisemaid õigusakte, mida me meediasektoris eelmisel ametiajal vastu võtsime. see tugineb äh, vahendusteenuste pakkujate vastutusele, mis kehtestati e-teenuste direktiivis. see osutus äh, tõhusaks viimastel aastakümnetel ning see on äh, üle vaadatud direktiivi oluline alustala kuidas suhtute teie sellesse teemasse, arvestades seda, et e-kaubanduse direktiivi hakatakse äh, digitaalteenuste õigusakti alusel neljandat korda üle vaatama? Euh, äh, digitaalteenuste aktist äh, võib siin kontekstis rääkida ja, ja e-kaubanduse direktiivi ajakohastamisest ma ütlesin, et platvormide vastutus on, on, on selgelt paigas ja äh, ma ei taha mingisugust üldist järelevalvet ma ei taha põhimõtteliselt äh, meie aluspõhimõtteid ohtu seada ja vastutus tuleb äh, kanda äh, ja, ja me kohandame e-kaubanduse direktiivi. me kohandame seda selles suunas, nagu ma rääkisin, ma just kirjeldasin seda varem ja olen valmis teie ees kohustuseks võtma äh, audiovisuaalse meedia tegevuskava väljatöötamise. teeme seda tööd koos, ma tean, et teil on väga palju häid mõtteid ja nüüd tuleb see lihtsalt töösse lasta, rakendada kõike seda, mida on juba tehtud, see kolmekümne protsendi küsimus ja nii edasi ja nii edasi, kas lähtume tunnist, lähtume minutist, te teate, millised on minu seisukohad ja mina isiklikult toetan minuti lähenemist ja järgmine kõneleja on härra Pierre-Carles Kind IMCO komisjonist ja Renew fraktsioonist, palun. Merci, madame la, la president, merci. aitäh. Äh, äh, tere tulemast, härra Breton. Äh, teile on esitatud väga palju küsimusi, paljud on rääkinud siin teie minevikust, mina rohkem seda ei tee, nii et mõned küsimused, kas te arvate, et on häiriv Te olete olnud varem ka saadik, et kas see on te,, häirib teid, kas te olete ise loonud ka ettevõtte, te olete oma ettevõtet kasvatanud, kas teid häirib see, et te olete te ähm, varem tegelenud suurte äh, ettevõtetega, tehnoloogilise suveräänsusega, te olete ise olnud äh, suure et, Euroopa ettevõtte juht, kes on võidelnud maailma areenil selleks, et Euroopa ähm, tehnoloogiline suveräänsus äh, oleks tagatud aga on asju, millest me oleme vähem kuulnud, nimelt keskkonnaküsimused, te küll hakkasite sellest veidi rääkima, aga minu küsimused on lihtsad, need on ähm, need suured as-, teemad, mida on tõstatanud proua von der Leyen, milliseid meetmeid te kavatsete võtta öö, ähm, oma kliima, oma portfellis ja millist rolli võiks öö, ähm, võiks äh, teie portfell mängida selleks, et äh, meie tulevik oleks jätkusuutlikum? aitäh äh, küsimuste ja kommentaari eest. Ähm, kujutage ette, tõepoolest täpselt nii äh, proua von der Leyen ütles, et ma peaksin äh, nõustuma tema ettepanekutega, et kuna ma olen äh, minevikus juba kokku puutunud väga erinevate valdkondadega. tõepoolest, äh, see uus roheline kokkulepe, see on tõesti väga oluline ja üleminek rohelisele majandusele, see ei ole lihtsalt sõna, vaid tegemist on tõesti tööstusstrateegiaga. mina loomulikult annan selle kõik vajalikud vahendid ähm, ja Mm, selleks, et toetada seda teemat, millega tegeleb äh, härra Timmermann, äh, see on nägemus aastaks kaks tuhat viiskümmend, aga kaks tuhat viiskümmend, see on juba varsti. et kui tahetakse näiteks äh, ähm, tehaseid, mm, tehaseid kohandada, tööstussektori ähm, kohandamist ma olen näinud väga palju oma karjääri jooksul, kahekümne viie aasta jooksul, et ähm, kui me veel äh, viis aastat ootame, siis on kaks, aasta kaks tuhat kolmkümmend ja siis veel mm, paarkümmend aastat ongi kaks tuhat viiskümmend, nii et äh, tuleb tõesti äh, hakata tegutsema ähm, ja see on tohutu mootor, väga võimas mootor selleks, et muuta meie tööstust. minu ambitsioon on väga selge, sektoripõhine lähenemine ning siis terve rida teisi meetmeid, ringmajanduse tegevuskava, tegevuskava, uus äh, raamistik tööde, toodetele ja siis on äh, ka meetmed, mis puudutavad äh, planeeritud katkiminekut ja loomulikult vaja on ähm, mõelda ka energeetilise ülemineku peale ja mm, süsinikuheide, see samuti puudutab digitaalvaldkonda, digitaalvaldkond on sektor, mis toodab väga palju CO2, ka siin on väga palju vaja ära teha mm nii et tõepoolest, te näete, et äh, tegemist on tõesti sellise tööstusvaldkonnaga, mida see ambitsioon väga palju paneb edasi liikuma ja tõesti kõik äh, selle elemendi, selle sektori elemendid, nii äh, suurettevõtted kui VKE-d peavad selle visiooni omaks võtma, aga äh, järgmise viie aasta jooksul otsustatakse ära, mis saab meist kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. härra Karlskind, järjekordne küsimus. Te rääkisite uutest horisontidest, tõepoolest ka avalikul sektoril on siin vastutus, nad peavad tõesti tegema väga olulisi otsuseid. juba on olemas keskkonnakriteeriumid meie avalikes hangetes. kas te arvate, et on vaja minna kaugemale ähm, avalike hangete koodeksis Euroopa äh, õigusaktides, mis seda reguleerivad, kas neid kasutatakse ka selleks, et parendada meie ettevõtete majanduslikku konkurentsivõimet, kas te äh, ei arva, et oleks vaja äh, Äh, hoolitseda selle eest, et äh, ametivõimud, kes avalikke hankeid korraldavad, äh, kasutaks ka neid kriteeriume, sest kohati neid kriteeriume ei kohaldata piisavalt palju. Teil on õigus, kui te seda küsimust tõstatate. Ähm, tõesti, avalikud hanked on suur hoob, mis meie käsutuses on ähm, neliteist protsenti Euroopa SKT-st, tõesti, see on väga suur hoob ja tõepoolest, avalikes hangetes äh, võitlen selle nimel, et äh, need äh, indikaatorid, key production in, endis siis, et need, neid tõesti kasutataks, et ähm, ja loomulikult äh, peavad olema ka kulud äh, konkurentsivõimelised, meil on olemas direktiiv, äh, mis reguleerib riigihankeid, mis toimib väga hästi ja me näeme, et neid kriteeriume ei kasuta praegu piisavalt palju avalikus sektoris ja tõesti võtan teiega ühendust selleks, et me saaksime arutada, mida teha, ma kavatsen viia läbi kommunikatsioonikampaania selleks, et äh, avalike, äh, avalikku sektorit ähm, äh, ajendada mõtlema sellele, et nad võtaks arvesse just nimelt neid kriteeriume, kui tegemist on avalike hangete läbiviimisega, tegemist on suurepärase vahendiga, mis meie käsutuses on, nii et võite arvestada sellega, et ma tegelen selle valdkonnaga. No ja nüüd härra Ignacio Correa ITRE komisjonist, kes on fraktsioonilise kuuluvuseta liige. tere, volinikukandidaat. loomulikult on väga palju kahtlusi seoses teie varasema tegevuse ja võimaliku huvide konflikti ohuga. ma tahaksin teile öelda, et samal ajal kui USA ja Hiina võitlevad ülemvõimu nimel tehnoloogia valdkonnas siis samal ajal on Euroopa rikas turg teiste jaoks. Ursula von der Leyen ütles, et ta tahab panustada Euroopa Liidu tehnoloogilisse sõltumatusesse. ma tahaksin küsida, mida teie konkreetselt kavatsete ette võtta selle probleemiga tegelemiseks? nüüd teine küsimus, tööstusstrateegia puudumine mõned ettevõtted on ostetud ära välismaiste kontsernide poolt, mis on blokeerinud Euroopa tootmise või tootmine on Euroopast üle viidud ning see on tohutult mõjutanud Euroopat näiteks Stand Up Steelworks. milliseid meetmeid te kavatsete kohaldada selleks, et kohandada uus roheline kokkulepe tööstusstrateegiaga? kuidas te kavatsete tagada, et meil on piisavalt palju uuendusi, et tööstus oleks jätkusuutlik? Euh, tõepoolest, äh, siin tõesti tahetakse, et ma suure projekti üles ehitaks, aitäh nende konkreetsete küsimuste eest. Teie küsimustest on näha siin äh, teatavast näge-, äh, millest ma just rääkisin, see nägemus aastani kaks tuhat viiskümmend ja siis need pakilised asjad, millega me kohe peame tegelema hakkama. Äh, neid on kõigis meie riikides, kõikjal ja see puudutab üleminekut nagu ma ütlesin, meil on olemas juba instrumendid, mida me jätkuvalt kasutame, tegemist ähm, on siis selle üleminekufondiga mm, äh, ja me kasutame neid äh, fonde, neid instrumente selleks, et äh, saada hakkama just nimelt selle üleminekuga, millest ma just rääkisin, aga ta te rääkisite muuhulgas ja mina saan teie küsimusest aru niimoodi, et vaja on tugevdada meie tööstusbaasi Euroopa Liidus ähm, ja et meil on vaja selliseid suurettevõtteid, mis tõesti ülemaailmselt tegutseksid. ja ettevõtted ei saa olla šampi-, tšamp-, tšempionid, tšempionid on äh, spordis, aga Eh, ettevõtetes tegutsevad eh, mehed ja naised, meil on vaja suuri ettevõtteid samas, eh, kus mis oleksid edukad kogu maailmas ja miks meil neid ettevõtteid vaja on, see võimaldaks meil ühelt poolt suurendada meie teadusuuringute ja innovatsioonivõimekust, aga mm, see on ka muudest aspektidest oluline, nii et tõesti peame hoolitsema selle eest, et meil oleks järjest rohkem suurettevõtteid, mis suuksid, suudaksid edukalt konkureerida kogu maailmas hiinlaste ja ameeriklastega ja meil on vaja tõesti selleks tihedat koostööd juhtiva asepresidendi Margaret Vestageriga. härra Korao, kas teil on jätkuküsimus? jah. ma ei saanud hästi aru milliseid, millistele konkreetsetele sätetele te viitasite, mis aitaksid meil tehnoloogilise lõhe ületada? Te rääkisite üldiselt, aga konkreetsemalt näiteks tehisintellekti valdkonnas, kus me oleme täielikult maha jäänud võrreldes USA või Hiinaga. ja teine küsimus, mis puudutab teie plaane tööstusega ja Euroopa rohelise kokkuleppega ma tõesti ei mõista, milliseid vahendeid te plaanite kasutada Äh, millega muuta või toetada VKE-de olukorda, sest näiteks toormaterjalide äh, kõrge hind on see barjäär, mis hoiab VKE-d eemal. kas te saaksite anda meile konkreetsemaid näiteid selle kohta, milliseid tegevusi te kavatsete ette võtta? härra saadik, äh, juba ütlesin ja ütlen veel kord, et meil on olemas vastavad fondid selle ülemineku jaoks, me kasutame neid ja komisjon kavatseb analüüsida seda, kuidas neid oleks võimalik võimalikult hästi kasutada, mõtlen siin näiteks ka ühtekuuluvusfondile, aga koos Ühtekuuluvusfondiga, iga piirkond ja iga riik peab ise väli, valima välja investeerimisstrateegia, mis oleks äh, vastava piirkonna olukorraga kõige paremas kooskõlas ja mis puudutab äh, tehisintellekti, ma ei ole teiega nõus. me ei ole seda veel kaotanud, ma just ütlesin seda. tehisintellekt, see tähendab äh, andmeid, arvutusvõimsust, algoritme andmeid luuakse järjest rohkem juurde. Ehm, neli, meil on väga palju andmeid praegu. Ehm, viie aasta pärast on neid andmeid meil äh, äh, viis korda rohkem, sada seitsekümmend viis petabaiti. nii et vaja on neid korralikult hallata, meie ettevõtted eh, koos meiega saavad seda teha, me ei ole eh, tehisintellekti osas kaotanud sõda ameeriklastele ja hiinlastele, seda ma teile kinnitan, ma olen käinud ja eh, kõikjal meie mandril on inimesi, kes hakkavad to toetama mind selles töös aitäh ja järgmiseks on meil nimekirjas härra Karlo Kalenda ITRE komisjonist ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur aitäh. kõigepealt tahaksin ma öelda, et ma olen väga rahul sellega, et meil on volinikukandidaat, kellel on nii palju ettevõtluskogemust. sest antud volinik ei hakka vastutama mitte kalanduse, vaid tööstuse eest ja minu meelest on oluline saata äh, tugev sõnum. me ei ütle, et, et kuna te ei ole olnud poliitik kogu oma elu, siis ei ole võimalik saada kõrgeid ametikohti äh, Euroopa Liidus, sest see oleks lihtsalt vale. küll aga valmistab mulle üks asjaolu muret. ning see puudutab äh, tõelist arvamuste lahknevust, mis meil on. arvamuste lahknevus, mis on volinik Vestageri äh, vahel, mis puudutab äh, võimalust äh, luua äh, riiklikud nii-öelda tšempionid. see oleks see kohutav sõnum, mida saata meie Euroopa kodanikele, seega ma tahaksin, kuidas teie suhtute sellesse konkreetsetes, konkreetsesse Siemens juhtumisse? Merci euh,, monsieur euh, le député euh.... aitäh, härra saadik Kalenda teie küsimuse ja kommentaari eest. jah olen nõus, äh, ütlen siin ühe isikliku märkuse ja üllatan teid teist korda, kuna te jätsite mulje, et võib-olla on mul eriarvamus ähm, võrreldes volinik Vestageriga. Äh, mis puudutab Alstom Siemensit, siis äh, komisjonil ei ole, ei olnud mingit muud võimalust äh, reeglitele vastavalt äh, võtta mingit muud otsust kui see, mis nad võtsid. ja see küsimus, mille tõstatas äh, president von der Leyen, ehm, see võttiski arvesse just neid uusi väljakutseid, jõudude vahekorrast rääkis ta, rääkis ka digitaalpaktist, mis äh, hõlmab kõike ja vaja on ilma tabudeta esitada endale küsimus, et äh, kuidas me kohandame oma poliitikaid nendele arengutele. me ei tohi, me ei saa oma mandrit äh, hallata nende poliitikatega, mis loodi kakskümmend viis aastat tagasi, see ei ole võimalik nii et äh, ta palus, et ma hakkaks uuesti tegelema selle valdkonnaga ja selles valdkonnas ma tahan anda oma panuse just nimelt, et seda teha. ja te teate, et vastav äh, turg, digitaalturg, see on täiesti teistsugune kui kakskümmend viis aastat tagasi, isegi teistsugusem kui viisteist aastat tagasi. milline see asjakohane turg siin siis on? ma lihtsalt küsin seda, et me võib-olla ei peaks olema siin naiivsed, äh, aga me peame leidma lahendused ma olen otsustanud äh, teha seda tööd, aga ma olen alati lojaalne. Mr Kalenda, follow-up. ja härra Kalenda, kas teil on jätkuküsimus? suur aitäh. ma ei ole üllatunud. mind üllatab aga teie varasem märkus, küll aga ma võtan arvesse teie seisukoha muutust, mis on õige, see, tahaksin lisada vaid ühte asja. nüüd need riiklikud tšempionid, eestvedajad, kui meil on vaja Euroopa tšempione ja ma usun tõepoolest, et meil on neid vaja, siis kuidas me suudame tegeleda turu kontsentreerumisega mitte ainult tarbijate seisukohast, vaid ka tarnijate seisukohast? tarnijate seisukohast, kes tihtipeale on VKE-d isegi strateegilistes sektorites, näiteks kaitsesektoris millise suhtumise või seisukoha me peaksime selles valdkonnas võtma? härra Breton, palun. konkurents. mina toetan konkurentsi, vaba konkurentsi. see on väärtus, mis on olnud meie ühtse turu aluseks. ma olen äh, vaba konkurentsi tuline kaitsja, ma olen monopolide vastu. ma tean, millist kahju nad võivad tekitada, aga ma ütlen, et vaja on mõningad teemad läbi, uuesti läbi vaadata ja aitäh, et tõstatasite selle teema, härra Kalenda. vaja ei ole tegeleda mitte ainult ühe ettevõtte mõjuga, vaid vajada, vaadata kogu ökosüsteemi. et meil tegemist ei ole enam mingi suletud kogukonnaga, vaid mm, tegemist on äh, terve ahelaga ja teil on õigus ja ma näen mis küsimus teil peas oli? et kuna meil on muuhulgas ka väga suuri tööstusgruppe, tööstusettevõtete gruppe, siis äh, on väga olulised väärtusahelad meil äh, mängus. ma olen seda oma elus näinud. see ei puuduta mitte ainult ühte piirkonda, vaid see puudutab kogu Euroopa mandrit. nüüd annaksin sõna tagasi oma kolleegile härra Krasnodevskile suur aitäh! aitäh, meil on viimased kuus kõnelejat ning esimene nendest viimasest kuuest on härra Manders Rahvaparteist ja IMCO komisjonist. palun! aitäh, esimees! lugupeetud volinikukandidaat! me tahame tugevdada ühtset turgu. aga see on väga aeganõudev kaheksakümmend protsenti VKE-dest teeb äri ainult oma kodumaal sest nad kardavad kõiki neid erinevaid äh, rakendatud direktiive. me püüdleme täieliku harmoniseerimise poole selgete regulatsioonidega ning lisaks sellele tahame me lühendada menetluste aega piiriüleste vaidluste puhul. see on kõik liiga aeganõudev. üks näide teile. kahe tuhande üheksandal aastal esitasime muudatusettepaneku äh, väikeste mobiilseadmete ühtse laadija äh, loomiseks. Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu võtsid selle vastu ühehäälselt. meil on aasta kaks tuhat üheksateist, kümme aastat hiljem ning eelmisel aastal tuli äh, komisjon meie juurde, esitas uuringu taas kord mis puudutas seda ühtse laadija teemat. kõik olid vihased, hämmingus sest kümme aastat kulus selleks aega. tundub, et äh, suur tehnoloogiaettevõte on teinud kõik, et seda ühtset laadijat äh, takistada ning me endiselt toodame viiskümmend üks tuhat tonni jäätmeid igal aastal. mobiilseade on praegu igapäevaelus suhtlemises äh, ülioluline, sest on väga oluline akusid laadida aga kui me selle laadija äh, kehtestamise kõnelejad katkestatakse, jõuan kohe lõpule. mida teie oleksite teinud, kui oleksite olnud sel ajal ühtse turu volinik? see on esimene küsimus ning kas te olete valmis äh, võtma vastu otsuse ka äh, koostalitusvõimelise mm, tingimuste osas ühtsete laadijate teemal? aitäh! niisiis, teil ei ole aega jätkuküsimuse jaoks, sest et te kasutasite oma kaks minutit kõik ära ja palun, härra Breton. Le... suur tänu, austatud äh, parlamendisaadik, austatud äh, härra esimees, aitäh! see teema on äh, üsnagi sümboolse tähtsusega. aitäh, et selle küsimuse esitasite, sellepärast et tegelikult see on tähtis paljudele meie kodanikele Äh, tõesti, nii mõndagi on juba ära teinud, äh, mida ma tegema hakkaksin, äh, tegelikult ma pean ütlema, et minu eelkäijad on juba mõndagi ära teinud, vabatahtlik lähenemisviis on vähendanud praegu seda killustatust tänaseks, aga sellest ei piisa, tõsi, ma tean seda väga hästi ja komisjon kindlasti kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on saavutatud vabatahtlikule kokku, saavutati vabatahtlik kokkulepe aga ma saan aru, ma olen küll äh, uustulnuk, äh, aga see ei vasta igal juhul äh, kodanike ja tarbijate ootustele, see on selge, mida me teeme, kõigepealt on läb-, praegu välja kuulutatud mõju-uuring, sellepärast et ka eelmine komisjon ei olnud sellega rahule, mina kavatsen seda tegevust kiirendada ja võib-olla siis teha ka õigusloomelise ettepaneku, vaatame. kõigepealt analüüsime mõjuhinnangut, kontrollime, mis praegu toimub, vaatame ja siis pärast peame vaatama ka, milline on ähm, keskkonna, mõju keskkonnale, tarbijatele, tööstusele ja, ja uuenduspotentsiaalile, sellepärast et uuenduspotentsiaal ja, ja tõesti ühtne laadija, äh, tehnoloogia areng on sellega vägagi seotud ja mida rohkem äh, on vahendeid, seda vähe rohkem on tehnoloogia arengut, nii et see ei ole lihtsalt äh, ainult normide kehtestamise küsimus, vaid kõike tuleb analüüsida iga nurga alt. aga ma võin teile selgelt öelda, sellepärast et esitasite kelge küsimusi ja, ja eraldasite veel aega, et seda täpselt äh, väljendada. jah, ühesõnaga, kui mõjuhinnang näitab, et äh, meil ei ole soovitud tulemusi praeguseks hetkeks, siis ma kaalun võimalust esitada õigusloomeline ettepanek lähtuvalt õigusloome tavamenetlusest. kui me ei ole rahul praegu saavutatud tulemustega, siis äh, valime teise lahenduste. Teil on veel üks äh, minut vastamiseks, härra Breton, kui soovite ma võin selle ära kasutada, ütlen, oma küsimuse jaoks kolleeg, teie kasutasite oma aja ära, aga härra Bretonil on veel üks minut, kui ta soovib. see on koosoleku juhataja otsus, seega härra Breton, teil on üks minut, kui te soovite ma arvan, et ma olen oma kõneaja ära kasutanud ja vastanud härra saadiku küsimusele. järgmisena saab sõna proua Konechna ja IMCO kuue fraktsioonist. Vážený pane designovaný komisaři, eh, kromě... Suur aitäh, volinikukandidaat. kui välja arvata asjaolu, et meil ei ole õiguslikku alust luua Euroopa Kaitsefondi ning tulevase volinikuna peaksite sellest teadlik olema ja tegelikult olete fondi juba jaganud erinevate institutsioonide ja ettevõtete vahel varasemalt aga te tahate seda raha jagada, palun laske käia aga, aga kümme protsenti Euroopa Kaitsefondist peaks minema murranguliste kaitsetehnoloogiate äh, valdkonda. ettevõte, kus te varem töötasite, on juhtiv IT-firma selles valdkonnas. selles valdkonnas ei ole tuhandeid ettevõtteid. Teie töötasite firma jaoks, äh, kes oli Prantsuse valitsuse jaoks juhtiv tarnija. kas te tõepoolest ei leia, et äh, kui välja arvata toast lahkumine ja lepinguliste otsuste vastuvõtmises mitteosalemine ja mitteosalemine hankemenetlustes, äh, kas parim äh, võimalus ei oleks lihtsalt kaitsedirektoraadi osa ära anda, sest et teil oleks alati huvide konflikt? aitäh selle küsimuse eest, ma tegelikult juba väljendasin oma seisukohta selles küsimuses, aga ma leian, et äh, on oluline mõista äh, seda, mida ma ütlesin äh, hetk tagasi. ja ma olen töötanud väga paljudes ettevõtetes oma elus, olen töötanud ministeeriumites, olen töötanud ministeeriumites, olen katsunud olla sõltumatu ja mind on valitud. mina olen valituna esindanud äh, üldhuve ja volinikuna ma ei äh, sea eelisolukorda Prantsusmaad, mind ja kui ma eelistan Prantsusmaad, siis mitte sellepärast, et olen prantslane ja äh, Futuroskop teemapark, äh, me äh, sellel puhul ma ka äh, keskendusin turismile ja äh, ma ei ole valinud äh, oma töövaldkonnaks kaitsevaldkonda, sellepärast et olen töötanud äh, selliste, äh, selle valdkonna ettevõtetes. ja meie portfelli ühtekuuluvus ja uus peadirektoraat, keda hakatakse looma, mis on üks minu ülesannetest, üks minu esimesi ülesandeid, on äh, siis kaitse ja kosmose peadirektoraat, see on väga oluline, sellepärast et see oluline neljas ruum, teaberuum, on, hõlmab kõiki teisi ruume ja, ja me peame tegema väga palju koostööd ka parlamendiga, ma tulen kindlasti teie ette korrapäraselt selgitada, kuidas vahendeid kasutatakse, kuidas tagada küberjulgeolek, küberkaitse ja kõik need aspektid, millest me oleme rääkinud, on omavahel seotud, on seotud kosmosega, on seotud äh, kaitsevaldkonnaga, need on omavahel väga tihedalt seotud valdkonnad ja sellepärast on asjad nii korraldatud. ja nüüd äh, anname endast parima, et äh, tegudele asuda, sellepärast et meil ei ole hetkegi kaotada. ja palun jätkuküsimus. no hästi, seega te kavatsete rakendada Euroopa kaitseprogrammi, kuigi ma ütlesin, et see on vastuolus aluslepingutega mis on Euroopa Liidu aluseks. hästi. kui te kavatsete seda rakendada, siis mul on konkreetne küsimus. milliseid kontrollmehhanisme te kavatsete tagada äh, Euroopa Parlamendile? ma ei taha üldistatud vastuseid, ma tahan näha konkreetselt, milliseid äh, kontrollimehhanisme saab Euroopa Parlament, kui asi puudutab Euroopa Kaitsefondi, aitäh! Euh aitäh! loomulikult äh, kui me räägime garantiidest, tagatistest, äh, siis ähm, see fond on loodud äh, nii, et investeerimisprojekte esitatakse parlamendile ja siin toimub arutelu selle üle, niiviisi on see asi üles ehitatud. ja kavatsen seda teha, kavatsen sellest lähtuda ja kavatsen teha veel enamgi, kui alguses ette nähtud on loomulikult õigus ja juhtimine on olulised, me teame, et äh, mõningad on siin seadnud küsimärgi alla legitiimsust, te mainisite artikkel nelikümmend üks kahte, see viitab äh, operatsioonidele, operatiivtegevusele. aga õiguslik alus, äh, nagu te teate, sellepärast et Euroopa Parlament sellest rääkis väga põhjalikult, õiguslik alus, millele see fond on rajatud, on art-, artikkel sada kolmteist ja sada üheksakümmend kuus ja äh, ma olen oma seisukohad välja öelnud, võin teile kinnitama, et toetan sellist lähenemisviisi ning olen valmis tulema teie ette ka tulevikus. järgmisena saab sõna härra Benifei, äh, IMCO ja sotsiaaldemokraat. Grazie, presidente, caro commissario designa-. aitäh, esimees lugupeetud volinikukandidaat härra Breton. praegu on igal viiendal Euroopa kodanikul nutiseade, mis tähendab tohutut hulka andmeid ja seega tohutuid väljakutseid. Te ütlesite, et tehisintellekti aluseks on andmed ning ühtne Euroopa andmeruum on midagi, mida peame edendama seega iga üksik tegevus tehisintellekti valdkonnas, mille eesmärk on edendada meie konkurent, konkurentsivõimet selles valdkonnas, siis kuidas me saame samal ajal kaitsta eraelu puutumatust, millist Euroopa lähenemist tuleks siin kasutada? ja nüüd, mis asi, mis puudutab tehisintellekti tulevikustrateegiat, siis te ütlesite, et te kavatsete sellel teemal äh, tegutseda, äh, mida te kavatsete tarbijate kaitsmiseks konkreetselt teha ja mida te teete selleks, et tehisintellekti ei kasutataks diskrimineerimise eesmärgil? näiteks äh, inimesi diskrimineeritakse nende tervise, etnilise päritolu või isiklike kriteeriumite alusel, sest see on tõeline oht, aitäh. Euh, kõigepealt tuletaksin teile meelde, et äh, me lähtume kahe tuhandenda aasta e-kaubanduse äh, direktiivist, otsides vastuseid äh, nendele küsimustele. me ei hakka muutma seda alusdokumenti, ähm, neid, neid aluseid, me lähtume sellest lähenemisviisist, äh, kui me käsitleme andmeid. mõningaid olulisi asju tuleb arvesse võtta, meil ei ole mitte mingisugust üldist järelevalvet, mitte mingisugust päritoluriigi põhimõtet ja vastutus, äh, suurplatvormide vastutus, vaadata, mida kõik need, kes soovivad tegutseda selles keskkonnas, andmete keskkonnas, et kõik need austaksid meie jaoks olulisi aluspõhimõtteid. vältida tuleb vihakõne, diskrimineerimist, terrorismi ja kõiki sõnumeid, mis on pornograafilise sisuga ja nii edasi. meil on äh, eeskirjad, aga neid tuleb kohandada. aga ka vabadus, vabadus. vabadus, mis on andmete maailmas äh, vääramatu jõud, minu jaoks on see üks põhivabadusi, seda tuleb kaitsta. ja ma võin teile kinnitada, et me kaitseme seda, sellest äh, põhimõttest me, ma lähtun meie olukord on teistsugune kui teistel mandritel, see on meie omapära ja ma olen valmis veel tegema midagi enamatki. isikuandmete üldkaitsemääruse põhimõtteid ma austan äh, ja ja võtan tõsiselt kõiki neid küsimusi, ka seda, mis puudutab eetilisi põhimõtteid, mille töötame välja äh, esimese komisjoni saja päeva jooksul äh, eetilise kasutuse kohta tehisintellekti küsimuses, äh, seda Euroopa jaoks ning eeskujuks kogu ülejäänud maailmale um,. Yes, I want. ja jätkuküsimus. jah, ma tahaksin äh, võtta ette ühe seotud teema, sest jagamismajandus on seotud ka tehisintellekti muudatustega Te kirjutasite oma vastustes, et teie meelest jagamismajandus loob uusi ettevõtlikke võimalusi, töökohti ja majanduskasvu, aga samal ajal toob see kaasa vajaduse äh, luua uued töökorraldused, mis ei õõnestaks äh, olemasolevat sotsiaalkindlustussüsteemi. Te ütlesite, et töötate tihedalt koos sotsiaalõiguste ja töökohtade volinikuga ning et te üritate leida viise, kuidas parandada äh, töötingimusi platvormitöötajate jaoks. see on teie tsitaat kas te saaksite täpsustada, milliseid meetmeid te kavatsete äh, kasutada ja parandada koostöös teiste äh, volinikega, selleks et parandada töötingimusi platvormi töötajate jaoks ning seega arendada välja platvormi majandus, mis oleks õiglane ja vastutustundlik ja mis tagaks ka kõrgetasemelise tarbijate kaitse. suur aitäh ja härra Breton, palun! tegemist on äh, olulise küsimusega ja ma, see on üks minu prioriteete, see on tähtis teema Ähm, millest oleme rääkinud selle kuulamise algusest peale. see on ka minu portfelli ja strateegiate keskmes, kui te selle portfelli mulle usaldate. kõik ja eriti noored ja ka keskealised, kes on töötanud platvormides, teavad seda. kümme protsenti eurooplastest töötab platvormides ja me teame, et vahendajate äh, roll on suur ja nüüd on tekkinud uus äh, majandusmudel, uskumatu majandusmudel. ja me näeme, et samas äh, seal on ääretult ohustatud töökohad ja me ütleme kõik, et see areng ja see uus põlvkond on suurepärased, kõik on nii-öelda ise ettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtted, tänased noored tõesti on füüsilisest isikut ettevõtted sageli. aga see ei tähenda seda, et neil ei oleks mitte mingisuguseid sotsiaalseid õigusi. ja ma kindlasti hoian sellel arengul väga hoolikalt silma peal, äh, et äh, platvormidele kehtestada kohustused ning peame seda, selle üle läbirääkimisi ja kui äh, muidu hakkama ei saa, siis tuleb võtta selleks rangemaid meetmeid. ja järgmine kõneleja on proua Vans Parentak IMCO komisjonist ja Roheliste fraktsioonist. aitäh! siseturu loomine on tekitanud eeliseid majandusele ja kodanikele, aga üha enam näeme pingeid siseturu süvendamise ja avalike huvide teenimise vahel. näiteks avalike hangete, riigihangete jõustamine tervishoiusektoris on kahjustanud kohalikku tervishoiu kvaliteeti Hollandis. noored, kellel on tõsised vaimsed probleemid, äh, peavad äh, igapäevaselt vahetama äh, oma teenusepakkujaid või tulevad uued teenusepakkujad, sellepärast et nad on võitnud hanke. kuidas te tagate, et siseturgu kasutatakse selleks, et tagada standardite täitmine ning äh, avalik sektor saaks tagada kvaliteedi ja mitte seda tõkestada. pärast seda, kui Taani teatas, et äh, lõpetati uute diiselautode import, ütles äh, varasem volinik Benkovska, et see rikuks ühtse, ühise, ühtse turu reegleid. õhukvaliteedi parandamine vajab kiiret tegevust, mis peaks ulatuma kaugemale kui lihtsalt juur-, autode juurdepääs linnakeskustele kuidas te tagate, et äh, riigid tõepoolest äh, keelustavad sisepõlemismootoriga autod oma turgudel? aitäh, proua saadik, selle küsimuse eest. esimene küsimus äh, puudutab võib-olla tulevast kolleegi proua Kirjakidest, sest see puudutab tõesti terviseküsimusi mul on küll väga lai portfell, seda võib-olla siiski ei oleks vaja laiendada tervishoiuni, ehkki on äh, teenuseid, mis puutuvad kokku tervishoiuteenuste osutamisega, aga siiski tegemist on olulise küsimusega. ja kui proua Kirjakides sellest aspektist, mille te mainisite, minu poole pöördub, siis loomulikult toetan teda, aga ma arvan, et tema siiski saaks teie küsimusele paremini vastata. ja teine küsimus, see on seotud selle diiselgate'iga, sellele te ju mõtlesite ja, ja selle tagajärgedega ja meie äh, eesmärgiga aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, saavutada äh, neut-, heitmete neutraalsus ja muuhulgas tänu Euroopa Parlamendi tööle on tegeldud Dieselgate'iga ja uuri-, vastava uurimiskomisjoniga, mis äh, tõepoolest äh, tõi päevavalgele selle, mis oli toimunud ja nüüd selleks, et äh, võtta meetmeid, võttes arvesse seda skandaali, on mõned riigid hakanud tegutsema tegemist on väga suure probleemiga, me oleme sellest rääkinud, aga see puudutab väga paljusid teisi teemasid, muuhulgas nullheitmega äh, sõidukid, äh, autotootjad, ma tean väga hästi, ma arvan, et see kõik on väga hea, vaja on selles suunas edasi areneda, on ka kohalikke äh, stiimuleid äh, millest võib olla kasu ja vaja on leida tasakaal, et mitte de-, destabiliseerida ühtset turgu, aga see teadlikuks saamine, mis on toimunud ja et riigid hakkavad äh, seda arengut kiirendama, mis äh, annab panuse sellesse, et äh, Euroopa jõuaks heitmeneutraalsuseni aastaks kaks tuhat viiskümmend et see, see kõik peab toimuma nii, et see on kooskõlas ühtse turu reeglitega, aga mina olen selles suhtes positiivselt meeletatud um,. For... ja jätkuküsimus, palun. aitäh vastuse eest. mõned asjad ei ole minu jaoks endiselt äh, täielikult selged. me räägime siin oma rahva tervisest, õhukvaliteedist, see õhk, mida me kõik sisse hingame ja see on tegelikult väga kehva kvaliteediga, seda just sisepõlemismootorite tõttu, mis on üks põhilisi probleemi tekitajaid. kas teie usute, et ühtse turu süvendamine peaks olema tähtsam kui Euroopa Liidu kliimaeesmärgid ja õhukvaliteedi direktiiv? no me je, je... härra Breton, palun. veel kord, ma arvan, et äh, me oleme ühiselt seadnud endale eesmärgi koos äh, valitud presidendi von der Leyeniga eh, jõuda null süsiniku heitmeni ja me peame ühiselt selle nimel tegutsema, et see, seda õhku, mida me hinda, hingame, eh, mõjutavad väga tugevalt õnneks need otsused, mida me teeme ja ma kavatsen innustada äh, meid liikuma selles suunas võimalikult kiiresti ja nii nendes valdkondades, mida te mainisite, kui ka teistes valdkondades, mainisin juba siin ka diiselgate'i ja siin on loomulikult oluline ka see tüübikinnituse teema, jah, jääb mulje, et seda kasutatakse selleks, et mitte edasi minna, mitte teha edusamme, aga kui me vaatame, mis toimub Hiinas, Hiina kasutab seda tüübikinnituse teemat me loodan, et äh, me öö, äh, äh, liigume varsti saja kaheksa grammini ja siis kaheksakümneni, aga Hiinas on praegu juba eesmärgiks kuuskümmend, nii et vaja on ähm, kiirendada neid muutusi tööstuses. me näeme kõik, et see on väga oluline, et meil oleks selline nägemus äh,, millega tegeleb härra Timmermans, kes selle valdkonna eest vastutab aitäh ja järgmine kõneleja on proua Iskra Mihhailova EKRE komisjonist ja Renew fraktsioonist, palun. aitäh, esimees. austatud volinikukandidaat. Teie tulevases portfellis on suur rõhk Euroopa tööstuspoliitikate väljavaatel ja konkurentsivõimel ning selle arendamisel automatiseerimise, digiteerimise ja muu sellise kaudu. säästev ja konkurentsivõimeline Euroopa Liidu tööstus toob väga palju kasu ühiskonnale. see toob kasu meie majandusele. sellest hoolimata mõningad tööstussektorid, näiteks ehitusvaldkond, äh, on väga kehval määral äh, digitaliseerunud. minu küsimus on järgmine. kuidas te tagate äh, ehitustööstuse prioriteetsuse, suurema prioriteetsuse. konkreetsemalt, kuidas te aidate neil läbi viia äh, ja arendada digitaalseid oskusi ja automatiseerimist? Äh, aitäh, proua saadik. tõepoolest, ma juba ütlesin seda, kõik sektorid ühtsel turul, kõiki neid puudutab digitaliseerimine ja aitäh, et äh, seda meenutasite, sest ähm, vahel jääb mulje, et sellest ei räägita piisavalt palju. see puudutab seda väga olulist äh, hoonete sektorit, üheksa protsenti Euroopa SKT-st moodustab see, äh, kolm miljonit ettevõtet, väga palju töökohti, seda on tõesti väga palju ja sellest hoolimata ma näen, et digitaalne, digitaalsektor toob meile tõesti väga palju muutusi, ma mainin siin näiteks 3D äh, äh, prinki, printimist äh, ja ehitusmaterjalide valmistamist, näiteks inimene pea-, on ühtaegu nii müürsepp kui ka in-, info, informaatikaspetsialist, ta peab mõlemad korraga olema ja mõningate tehnoloogiate kasutamine äh, näiteks äh, kõik need, kes äh, nagu mina, kaitsevad Galileod, äh, andmed, järjest olulisemate tehnoloogiate ja näiteks sensorite kasutamine, mis võimaldavad näiteks millimeetri täpsusega mõõta asukohta maal ja ka hoonete sektoris mõjutab äh, digitaalsfääris toimub meid väga palju ning see tähendab seda, et vaja on äh, kohapeal toimuvat väljaõpet selleks, et oleks võimalik koolitada neid kolme miljonit äh, ettevõtet, tõesti, meil saab, on digitaalkeskused, mis annavad ettevõtetele võimaluse omandada neid digitaaloskusi ja väga oluline on tegeleda ka digi-, tehisintellektiga ja programm, meil on olemas programmid, mis äh, rahastavad seda arengut, muuhulgas ka hoonete sektoris ja mm, vaja on siis ka ühendada meie andmed äh, sellest, et selleks ole, selleks, sellest oleks kasu nii digitaalvaldkonnal kui ka hoonete sektoril. ja palun jätkuküsimus aitäh selle pädeva ja konkreetse vastuse eest. jätkuküsimuseks. kuna teie portfelli kuulub Euroopa digitaliseerumine, siis VKE-de jaoks peaks äh, kriteerium olema äh, nende arendamine, need kaks käivad käsikäes, Euroopa tööstus ja VKE-d minu küsimus oleks see, et kas te võiksite meile veidi rohkem rääkida oma visioonist ja Euroopa strateegiast ning strateegiast VKE-de jaoks, aitäh! aitäh, härra Breton, palun! siin on ähm, viis punkti väga olulised, mis äh, on juba üles loetletud, aga võime korral äh, üle korrata. Ehm, tõkked kõigepealt, teiseks äh, tuleb parandada ehm, hilinenud maksete direktiivi rakendamist. see on, see põhjustab umbes äh, kolmkümmend protsenti ettevõtete pankrontidest ja vaja on aktiivselt toetada VKÜ-de rahastamist, meil on olemas instrumendid, hakkame neid rakendama. neljandaks, vaja on meie ühtset turgu kohandada VKE-de vajadustele ja viiendaks vaja on arendada pädevusi, eriti just äh, digitaalvaldkonnas, ma olen sellest juba rääkinud, aga see on väga oluline. ja oluline on jätkusuutlikkus, sest kui me räägime äh, e, e, hoonetest, siis jah, isoleerimine ja nullenergiahooned, see kõik on väga oluline. ja olen sellest äh, rääkinud Nicolas Schmidtiga kellega me selles küsimuses hakkame koostööd tegema ja kordan veel kord, see on väga oluline eh, teema. VKE-de saadik, ma loomulikult ei ole teda veel nimetanud, sest praegu oleks selleks liiga vara, aga see on väga oluline roll selleks, et ta oleks eh, ühendavaks lüliks eh, komisjoni ja vahel ja VKE-de vahel. minister. suur aitäh ja viimane kõneleja on härra Ehler. Commissioner Designated, I have a fairly short question. voliniku kandidaat, mul on võrdlemisi lühike küsimus. kuidas lahendada probleem, mis tekib siis, kui äh, riigid nagu Hiina ostavad strateegilisi osalusi Euroopa tööstusettevõtetes? härra Breton, palun. üritan vastata veidi pikemalt, kui küsimus oli. tegemist on väga laia küsimusega, ilmselgelt. ja tuletan meelde, esimene küsimus puudutab äh, suveräänsust, äh, digitaalset suveräänsust äh, ka ja loomulikult meie riikides ja Saksamaal, härra Eeler, me oleme näinud, et on toimunud asju, mis ei oleks pidanud toimuma, kui me oleksime olnud veidi tähelepanelikud, ma olen seega nõus nii et me ei tohi olla naiivsed. tuleb kõike vaadata, võttes arvesse seda, mis toimub meil ja ja tuleb äh, vaadata läbi ka need poliitikad, mis võimaldavad meil ennast kaitsta, võttes arvesse meie turureegleid ja teenuste direktiivi, aga tuleb kasutada palju rohkem ja palju tugevamalt äh, Äh, neid äh, õigusakte, mis äh, võimaldavad meil investeeringuid läbi vaadata, mis puudutavad investeeringuid, seda teevad ka teised riigid ja mis puudutavad ka näiteks intellektuaalomandit ja siin on oluline just tehnoloogiline suveräänsus, mida tuleb säilitada. ja ma, ma olen öelnud, et tuleb nendes küsimustes töötada välja vastav poli-, poliitika, äh, vastavates poliitikavaldkondades äh, äh, Euroopa vastavad projektid, Euroopa poliitikad, mis võimaldaksid meil tegeleda selliste sekkumistega, meil, mis võimaldaksid meil üles ehitada erinevad tööstussektorid, mille puhul me kahjuks ei ole olnud piisavalt tähelepanelikud Äh, ja ei ole mm, äh, piisavalt pöör-, tähelepanu pööranud nendele ettevõtetele, kes tulevad meile. ja jätkuküsimus. poliitikas on tihtipeale teine armastus abielu seisukohalt parem. Te lubasite järgida komisjoni käitumiskoodeksit, mis tagab, et Euroopa Liidu töötajad ei ole enam lobistid, kui neist saavad volinikud et ettevõtjad ei ole enam oma ettevõtete lobistid ning äh, Prantsuse volinik tegutseb äh, kooskõlas Euroopa Liidu ideedega. praegu kuulsime seda, et diskrimineeritakse äh, inimesi, kes tulevad majandussektorist ja takistatakse nende edukust. meie Rahvaparteist leiame, et teie oleksite väga edukas volinik ning teist küsimust meil enam ei ole. suur aitäh! And now commissioner designate has uh, ning nüüd on volinikukandidaadil aega viis minutit teha lühike lõppsõna. Euh, lugupeetud daamid ja härrad, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, kõigepealt suur tänu selle mõttevahetuse eest. olin valmistunud teie küsimustele vastamiseks äh, pisut äh, omapärasel moel, kõigepealt minuga äh, koostöötajad kindlasti aitasid mind hästi kiiresti, sellepärast et mul oli ainult kümme päeva vaevalt ettevalmistamiseks. ja siis ma pidin veetma aega teiste äh, töötajatega, aga komisjonis sain ainult kahe peadirektoriga kohtuda viisteist minutit ja äh, kümme päeva veetsin ma kohtuda, äh, kohtudes võimalikult paljude inimestega siit. kohtusin mul oli äh, viiekümnega, vähemalt viiekümnega teist äh, mõttevahetus ja see aitas mind ette valmistada, sellepärast et just teie esindate seda poliitikat, mida mina tahan ellu viia. ja see oli äh, õige otsus, see oli uskumatu inimlik kogemus, mida ma mitte kunagi ei unusta. ka siis, kui otsustate, et ma ei sobi sellesse ametisse ja siis ka, kui leiate, et ma sobin sellesse ametisse, see saab meie suhte aluseks ja me tahame luua oma geopoliitilist strateegiat, kanda hoolt nende ülesannete eest, millega Euroopa silmitsi seisab. kordan need veel üle, ei unusta neid kunagi. ja kui te mulle selle ülesande annate, siis on minu ülesanneteks keskkond, digitaalne valdkond ning sotsiaalne valdkond. Need on minu kolm ülesannet. suunan sellesse kogu oma energia, kogu oma jõu ja selleks, et kaitsta meie ühtset turgu paremini, seda muuta, seda toetada ja äh, meie kogemusi suunata väljapoole, et äh, olla kahekümne esimese sajandi väärilised. aeg on napp ja äh, praegu ei ümbritse meid see, mis me, mida me tahaksime näha. ja ainult siis, kui me tegutseme kiiresti, saame me kaasa rääkida selles maailmas, mis peaks ammutama inspiratsiooni meie väärtustest. me peame vabastama oma äh, Äh, potentsiaali äh, digitaalmuutust läbi tegemas maailmas. see on äh, suurepärane uudis, sellepärast et meie, eurooplased, meilgi on üüratud ressursid, mida me ei ole veel kasutanud. meie mõttevahetused on, on ka näidanud seda, et mõnikord oleme me need lihtsalt unustanud. meie Euroopa peab muutuma tõeliseks ökosüsteemiks, mis on kahekümne esimese sajandi vääriline lähtuvalt nendest kolmest ülesandest, mida ma tuletasin teile meelde, meil peab olema ökosüsteem ja kogukond, mis võtab arvesse kogu meie majandusi, kõiki meie ettevõtteid, kõiki meie kaaskodanikke. ja olen valmis kogu oma jõu suunama järgmisel viiel aastal koos teiega selle eesmärgi saavutamisse, kui te usaldate mind, siis kinnitan, pean teiega alati konstruktiivset avatud dialoogi Äh, see on minu valitsemisviis ja mina leian, et teie esindate siin rahvast, mina pean töötama teie heaks, me töötame koos, kõik, kes me siin täna koos oleme. ma olen sõltumatu, võib-olla saite ka selle kuulamise jooksul sellest aru, olen valmis suunama kogu oma kogemused, tead-, teaduslikud kogemused, isiklikud kogemused Euroopa teenistusse. lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa ei tohi ajaloo kogemusi unustada. me oleme kogukond, rohkem kui turg. kogukond, mis lähtub solidaarsusest, ühtekuuluvusest, mitmekesisuse austamisest, et mõjutada kogu ülejäänud maailma. ma ei taha mingisugust fatalismi, mingisugust tagasiminekut. aga ma ei ole sinisilmne, nagu olete täna aru saanud. ma olen õppinud elust. olen õppinud elust et äh, progress tugineb tugide, äh, tegudele ja progressile. edu loob edu ja selle kallal peame töötama koos, käsikäes. meie ja teie, rahva valitud esindajad, viiesaja üheteistkümne miljoni Euroopa kodaniku esindajad. me peame võitlema meie väärtuste eest, vabaduse, kasvu, töökohtade eest, solidaarsuse eest, õigluse eest. suur tänu teile! Um, Thank you, colleagues, for all. Oh. tänu, kallid kolleegid! And, uh... aitäh, head kolleegid, küsimuste eest! ja suur aitäh volinikukandidaadile tema vastuste eest ja ka lõppsõna eest. nüüd annan sõna proua de Satterile viimasteks sõnadeks. suur tänu kahe komisjoni liikmetele, suur tänu volinikukandidaadile vastuste eest, suur tänu selle mõttevahetuse eest, tahaksin tänada kõiki neid, kes korraldasid selle kuulamise, täname sekretäriaati, kes on väga head koostööd teinud, et seda kuulamist korraldada, esimees tänab ka tõlke ning ähm, me kohtume õige pea selleks, et äh, selle kuulamise üle mõtteid vahetada ning äh, esitame ja annan äh, lõppsõnaks sõna teile, <laughs> härra Krasnodebski, te saate siiski juht koosoleku lõpetada. jah, ja ka mina tänan veel kord kõiki äärmiselt huvitavad olid meie mõttevahetused ja tahtsin kuulutada välja seda, et äh, meie koordinaatorite ühiskohtumine toimub suletud uste taga kell viis siinsamas ruumis, siis anname oma hinnangu tänasele kuulamisele, aitäh!